Jag är väldigt glad att få hälsa mul on väga hea meel tervitada kõiki siin kogu südamest sellel tänasel väga huvitaval pärastlõunal. ja need, kes kuulavad türgikeelset tõlget, peavad kasutama kanalit äh, kakskümmend neli ja täna toimub meil äh, väga huvitav kuulamine, mille pealkirjaks on naiste väljavaated Türgis kaks tuhat kakskümmend Türgi on Euroopa tasandil palju vaidlusi tekitav teema, kuivõrd Türgi on esitanud taotluse Euroopa Liidu liikmeks saada ja ähm, sellega seoses äh, arutatakse Türgi vastavust Kopenhaageni kriteeriumitele. minu meelest üks kõige tähtsamaid Türgi liitumisega seotud teemasid on äh, naiste olukord Türgis. ja seetõttu leian ma, et äh, tänane avalik kuulamine pakub meile suurt huvi tervitan meie ees meie eksperte, kes jagavad meiega oma teadmisi ja oma seisukohti. tõesti kogu südamest tere tulemast teile kõigile. ootame juba pikisilmi teie sõnavõtte. meie esimene arutelude voor käsitleb kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke ja selle pealkirjaks on äh, eesmärgid ja prioriteedid soolise võrdõiguslikuga seoses ja naiste ähm, olukorra tugevdamine ja teine osa, naised kui äh, progressi äh, elluviijad Need on siis äh, meie tänase kuulamise alapealkirjad. sellest lähtuvalt räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta väljavaadetest naistele Türgis. tervitan äh, meie koosolekul ka proua Emil Poskovti, kes on äh, meie raportöör, ta on väga pühendunud sellele teemavaldkonnale ning tema ekspertteadmised on äärmiselt põhjalikud ning äh, alustaksingi meie tänast äh, kuulamist sellega, et annan sõna teile, proua Põskov. suur tänu, proua esinaine, lugupeetud daamid ja härrad, austatud kolleegid, kallid külalised. mul on suur rõõm teid siin täna näha. täna astume suure sammukese Türgi tulevikku, äh, astume aastasse kaks tuhat kakskümmend, räägime sellest, mida, milline peaks olema Türgi naiste elu kahe tuhande kahekümnendal aastal. eelmisel kuul käisin ma soolise võrdõiguslikkuse teemalisel konverentsil Türgis, äh, osalesin sellel konverentsil ühe kõnelejana, ühe esinejana ja sain kohtuda Türgi ühiskonna erinevatest äh, osadest pärit naistega, nende arvamused Türgi olukorra kohta äh, oli, Türgi naiste olukorra kohta olid erinevad ja erinevate teemade kohta olid erinevad, kui kõik olid ühel meelel, et Türgis tuleb rohkem naiste olukorra parandamiseks ära teha. ja seetõttu otsustasin ma ka naiste väljavaateid käsitleda oma raportis ja ma tahaksin äh, kutsuda üles Türgit endale ise eesmärke püstitama, äh, et olukorda muuta paremuse poole Türgil on soolise võrdõiguslikkuse riiklik tegevuskava, kuid tegemist ei ole pikaajalise strateegiaga ja eesmärkide saavutamiseks pole paika pandud ühtegi tähtaega. on paika pandud ainult see, mida on juba saavutatud, kuid puudub pilk tulevikku, prioriteete pole paika pandud tuleviku tegevusteks ning äh, seetõttu olen ma praegu ametis äh, kõigi arvamuste, teadmiste, info äh, ja ekspertarvamuste kogumisega. kasutan kõikide ekspertide arvamust selleks, et kujundada endale põhjalik, põhjalikum ülevaade olukorrast, panna paika prioriteedid ning pika ja lühiajalised eesmärgid. selle tulemuseks peaks olema strateegia, millel on konkreetsed teostatavad äh, eesmärgid, soovitused äh, selleks, kuidas äh, miljonite elu tulevikus paremaks muuta. oma viimase külaskäigu, pärast minu viimast külaskäiku olen rääkinud väga paljude erinevate asjaosalistega seoses naiste õiguste võitlusega. üks äritegelane, naissoost äritegelane Ida-Türgis, kellel on palju alluvaid, ütles, et peamised takistused naiste tööelule on praktilist laadi, on vähe lapsehoiu võimalusi ja lähtuvalt statistikast võib öelda et, et üks protsenti lapsi vanusest null koma kolm on lastehoiu, koolieelsetes lastehoiuasutustes. nii et äh, emad on kodus, hoolitsevad laste eest ja väga paljud teised liidrid kinnitasid, et naiste osalus otsustusprotsessides ja avalikus sektoris üldiselt on äärmiselt väike. riigisektor võiks iseenesest olla heaks eeskujuks erasektorile selles osas, kuidas soolist võrdõiguslikkust äh, suurendada need on äh, ainult osa minu järeldustest, minu tähelepanekutest lugupeetud daamid ja härrad, ma tean, et me teame, et Türgi on kaua töötanud naiste õiguste edendamise kallal, Türgi oli Euroopas esirinnas kolmekümnendatel naiste hääleõiguse osas, seda tehti palju varem kui paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides vastu on võetud ka mitmesugu-, mitmeid sellekohaseid seadusi, nagu näiteks võrdõiguslikkuse seadus on allkirjastatud mitmeid konventsioone eh, ja nii edasi, eh, nagu näiteks Kajaka konventsioon, mis eh, mõistab hukka kõik, igasuguse naistevastase diskrimineerimise, aga samas teame ka, et Rahvusassambleest ainult üheksakümmend protsenti kohtadest on naiste käes ja uues assamblees eeldatakse, et naiste osalusmäär on kaksteist protsenti maailmas aga on üldiselt keskmised näitajad kahekümne protsendi ringis. mis puudutab äh, sugudevahelise vaheraportit, äh, siis äh, Preegi, Türgi on praegusel hetkel saja kahekümne kuuendal kohal saja kolmekümne neljast riigist, mida nimekiri sisaldab Iraan näiteks, on saja kahekümne kolmandal kohal. nii et isegi Iraan on Türgist ees. see tähendab, et Türgi jääb isegi Iraanist maha seoses naiste õiguste edendamisega. me teame ka, et sunniviisilised abielud äh, ja aumõrvad äh, on endiselt probleemiks, noori tütarlapsi su-, sunnitakse äh, abieludesse ja religioosse tseremoonia kaudu sõlmitud abielus miinimum abiellumise vanus puudub teame ka, et Türgis on soolise võrdõiguslikkuse ja naiste kaitsega seotud seaduste jõustamisel äh, väga suuri piirkondlikke erinevusi, teame ka, et äh, abielus ja vallaliste naiste puhul on äärmiselt suured erinevused äh, seadusandluses. ja halvemas olukorras on ka lahutatud naised. samas teame ka, et Türgis on suurepäraseid naisi ja mõnikord ka mehi, kes võitlevad naiste õiguste olukorra parandamise eest, on naisi, kes on eeskujuks tulevastele põlvkondadele ja kes on valmis kõiki väljakutseid kahel käel vastu võtma rääkides tulevikust, Euroopas on meil kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia Euroopa majanduse uuendamiseks, me oleme paika pannud äh, terve rea prioriteete ja eesmärke, mida peame saavutama enne kahe tuhande kahekümnendat aastat. ja Euroopa, me oleme teinud, pannud paika oma kahe tuhande kahekümnenda aasta prognoosid, äh, millest lähtuvalt Euroopa Liidus äh, võib tekkida tööjõupuudus kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. Euroopa Liidul on vaja kõiki oma naisi kahe tuhande kahekümnendal aastal, ainult siis jääb meie majandus konkurentsivõimeliseks kui Euroopa Liit, kui äh, majanduslik hiiglane vajab naiste osalust tööturult, siis kindlasti vajab seda ka Türgi. Türgi on üha kasvav majandusruum aga, aga seitsekümmend prots-, viis protsenti või rohkem kui seitsekümmend viis protsenti naistest tegelikult tööturul ei osale naistel on äh, sageli kergem äh, karjääri teha oma pereettevõttes, kuid kui äh, naine võib olla kasulik pereettevõttes, siis miks mitte mõnes teises ettevõttes? viiskümmend protsenti kõigist üliõpilastest on tüdrukud ja mida need tüdrukud teevad pärast õpingute lõpetamist? kas nad jäävad koju istuma, oma diplomid seinal, klaasi taga ja raamistatud, Türgi peab oma naisi aktiveerima ja peab aitama oma naisi iseennast aidata. seda mitte ainult naiste hüvanguks, vaid kogu Türgi ühiskonna hüvanguks. ja sellepärast otsustasin kirjutada uue raporti naiste õigustest Türgis Euroopa Parlamendis. vabandust, kuid te häirite mind uh,. This is why I decided ja sellepärast kir-, kava, sellepärast otsustasin kirjutada uue raporti ja selles raportis heita pilgu tulevikku aastasse kaks tuhat kakskümmend. me püüame vaadata, milline peaks elu välja nägema naiste jaoks Türgis, paneme paika konkreetsed, kuid realistlikud eesmärgid, vahendid, mille abil seda saavutada, võrdlusnäitajad, nii et kogu maailm saaks hinnata, kui kaugele Türgi jõuab oma eesmärkide saavutamisega osas. ma ei kavatse seda teha ihuüksi, ma kavatsen ammutada kogemusi, teadmisi kogenud ekspertidelt, nagu tänased kõnelejad, tahaksin kasutada ära nende kogemusi, kuulata nende juttu sellest, kuidas nad on ületanud raskusi oma teel ja kuidas nad on edu saavutanud. ja tahan küsida neilt, mida võib Türgi ühiskond neilt õppida ja kavatsen siis nende tarkuse, sõnad, energia ja kogemused koondada sellesse raportisse, millest saavad inspi-, saab inspiratsiooni ammutada Türgi ja kogu ülejäänud maailm. olen külastanud ka ülikoole ja rääkinud noorte naisterahvastega, kelle karjäär on alles algusjärgus. olen küsinud neilt, kuidas nemad näevad oma tulevikku Türgis ja millised on nende arvates nende väljavaated oma koduriigis. tahtsin teada nende käest, kes on nende eeskujud. küsisin ka oma naissust sõpradelt Facebookis, millised on nende nais- eeskujud Türgis, äh, väga paljud äh, on, on välja toodud äh, suurepäraseid naisi ning väga huvitav oli näha, et sellest väikesest arutelust kujunes välja sageli ilmalikkuse teemaline arutelu kus osalesid mehed, mehed rääkisid kirglikult sellest, millised naissoost eeskujud, kas ilmalikud või mitteilmalikud, oleksid headeks eeskujudeks naistele. see meeste poolt tekitatud arutelu muudab, muutis soolise võrdõiguslikkuse teemalise arutelu keeruliseks, sellepärast et kõik naised tahavad, et nad oleksid võrdsed. Neisi, naisi ei tohiks kasutada instrumendina äh, meeste poolt domineeritud ühiskonnas. instrumendina, mille abil võideldakse äh, meeste poliitilisi võitlusi. Türgi naised peaksid ühinema muutuste liitu, nii et nad kõik saaksid ammutada kasu tüüp Eh, progressist. lugupeetud daamid ja härrad, me teame, et muutused ei leia aset üleöö, kuid eh, edu on võimalik saavutada. heitkem pilk tulevikku ja küsigem endalt, mida meie tahaksime oma tütarde jaoks. seda eh, sooviksime me ju ometi ka kõikidele naistele Istanbulis, Ankaras ja ükskõik millises Türgi linnas või külas soovime neile õnne, tervist ja soovime, et nad saaksid saada selleks, kelleks nad soovivad saada. ja lõpetuseks, lugupeetud daamid ja härrad, suhtun äärmiselt entusiastlikult oma raportisse äh, ja sellesse, et mul on võimalus anda uusi väljavaateid Türgi naistele, kuulan äärmiselt suure huviga teie kogemuste kogemustest ja arvamustest, arvamusavaldusi, olen äärmiselt tänulik kõikidele kolleegidele, kes on täna siia kohale tulnud ja jään lootma teie heale koostööle raporti koostamisel. Eh, suur tänu, proua Poskurt, selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja nüüd meie komisjoni nimel tahaksin tervitada proua Leila Kaškonit, kes on naiste staatuse peadirektoraat Ankarast, Türgist. naiste olukorra peadirektoraadi peadirektor on töötanud erinevates rahvusvahelistes projektides, vastutanud nende projektide eest, koordineerinud neid projekte, valmistanud ette äh, erinevaid äh, seadusi ja, äh, ja seadusandlusprotsessi seoses soolise võrdõiguslikkuse alaste küsimustega, ta on samuti osalenud erinevatel rahvusvahelistel kohtumistel ÜRO tasandil, Euroopa Liidu tasandil ja ka Euroopa Nõukogus soovitan teid, soovin teid soojalt tervitada ja tuletaksin ka meie külalistele meelde, et meie kõneaeg on piiratud ja palun katsuge hakkama saada viieteistminutilise sõnavõtuga. suur tänu ja palun, palun proua Kuskun, teil on sõna. Teşekkür ederim Sayın Başkan suur tänu, proua esinaine. üritan, mis kavatsen rääkida natukene kauem kui võib-olla ette nähtud ja vabandan juba ette. kõigepealt äh, ütleksin nii palju, mul on väga hea meel osaleda sellel kohtumisel. me oleme rääkimas eh, siis eh, väljavaadetest aastaks kaks tuhat kakskümmend naiste ja meeste võrdõiguslikkuse osas Türgis. ja eh, minu visioon siis on aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm Türgis ja esitaksin teile siis oma öö, seisukohti. proua Boskuur rõhutas oma sissejuhatuses seda, et juba aastast tuhat üheksasada kakskümmend kolm on Türgi naistel kõik poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused tagatud ning nende osalus sotsiaalses elus, majanduselus sai alguse siis eh, Türgi Vabariigi loomisega kuid ähm, pärast seda daatumit oleme me näinud, et kahekümnenda sajandi jooksul leidsid aset erinevad sotsiaalsed arengud ning äh, pärast äh, Türgi poolset Euroopa Liidu kandidaadiks äh, saamise äh, avalduse tegemist on seadusandluses tehtud üsna mitu muudatust, mis puudutavad naiste olukorda nii põhiseaduses kui ka mujal seadusandluses ning äh, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta on tehtud ka palju erinevaid seadusettepanekuid ja tahaksin jagada neid muudatusi siis ka teiega aset on leidnud ähm, kaks põhiseaduse muutust aastal kaks tuhat üks ja kaks tuhat neli ning on äh, toestatud siis naiste õigusi, eriti põhiseaduse artikkel kümme, kus öeldakse, et naistel ja meestel on võrdsed õigused. ning aastal kaks tuhat kümme toimunud äh, rahvahääletusel oktoobrikuus toodi sisse uus lause põhiseadusesse, mis ütleb, et äh, ei tohi minna võrdsuse printsiibi vastu. ehk teisisõnu, siis jällegi äh, raiuti nii-öelda kivisse naiste õigused. aastal kaks tuhat kolm võeti muuhulg- eh,, muudeti muuhulgas ka teisi seadustekste, tsiviilkoodeksit sealhulgas ning äh, tüdrukute ja naiste osalust äh, majanduselus äh, üritatakse sellega siis parandada, me oleme näinud loomulikult tavaelus diskrimineerimist paberil, seda aga ei ole lubatud. osalesin ise selle seadusemuutuse siis ettevalmistamisel. sama puudutab laste õigusi, õigust kodule ja nii edasi täna on võrdsed õigused äh, seadusandluses sees. Äh, tööõigust on samuti asutud muutma, see mm, pärine, seda hakati tegema juba aastal kaks tuhat kolm ja ka siin selles seaduses ei ole lubatud mitte mingisugust diskrimineerimist karistusõigus samuti äh, on muudetud mitu korda pärast aastat tuhat üheksasada kakskümmend kolm, see viimati aastal kaks tuhat viis juunis ja uus karistusseadus on äh, jõustunud ja seega naistevastased kuriteod on tänasest siis ühiskonnavastased kuriteod ning alates kahe tuhande viiendast aastast peetakse neid siis üksikisiku vastasteks kuritegudeks ning ette on nähtud äh, karmimad karistused, eriti mis puudutab perevägivalda. Äh, viiekümne protsendi võrra karmistati äh, neid karistusi ning ette on nähtud ka karistused siis mm, perevägivalla suhtes nii et meeste-naiste võrdõiguslikkus on äh, seaduse tasandil tagatud ja head tagatised on äh, seaduse sõnaga antud nüüd äh, pereõigus, milles nähakse ette naiste kaitsmine koduse vägivalla vastu, toodi esimest korda sisse aastal kaks tuhat kaheksa ning äh, ette on nähtud ka, et kolmandad isikud võivad pöörduda äh, julgeolekujõudude või politsei poole, kui nad on olnud tunnistajaks vägivallale mõne perekonna sees. lisaks sellele on täna Türgis kohtunikel õigus suunata mõned pereliikmed äh, näiteks tervishoiuasutustesse ravile nii et äh, poliitilistes tekstides äh, mis kirjeldavad ähm, soolist võrdõigusõigust äh, ühiskonna tasandil, on samuti palju muutusi sisse viidud kaks tuhat seitse, kaks tuhat üksteist perioodiks äh, koostati uus arengukava ning selles arengukavas on naistel väga suur roll antud eesmärgiks on toetada naiste tööhõive suurendamist, kirjaoskust äh, tõsta ning äh, lisaks on terve rida sätteid koolituse ning äh, hariduse vallas, nii et see arengukava kõikide nende küsimustega tegeleb ning tegevuskavas on ette nähtud ka siis naiste varjupaikade loomine, kus naised saaksid abi ja kaitset äh, peresisese vägivalla eest. ning nendes küsimustes on võimalik saada ka koolitust. tulemas on kaks tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse toetamiseks ning tuua see kontseptsioon äh, uue seadusandluse keskmesse. ja nii nagu proua Boskur ka hetk tagasi ütles, üheksakümnendate aastate alguses koostati Türgis juba esimene soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava. tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal see ka rakendus, osalesid kõik ühiskonna huvigrupid selles tegevuskava loomisel ning teine tegevuskava siis tegeleb nüüd otseselt naiste probleemidega, seal on kaheksa peatükki pühendatud just nimelt naisküsimustele. ning Pekingi tegevuskava kontekstis äh, oleme me võtnud arvesse kõik rahvusvahelised konventsioonid äh, naiste hariduse, koolituse osas, nende meediakuvandi osas ja nii edasi, on kaheksa peatükki, mis kõik puudutavad neid küsimusi. ning äh, nende tekstidega oleme me siis tegelenud ning äh, kaasatud on kõik vabaühendused. ja oleme saavutanud siis Türgis keskpikad ja lühi, lühi, lühema perspektiiviga eesmärgid selles tegevuskavas. nüüd mõtleme sellele, mida edasi teha, jälgime eesmärkide saavutamist, toimub kaks kohtumist aastas ning äh, valmistame ette raporteid ja aruandeid ning ees, e, avalikustame need siis ka oma veebileheküljel. eriti edukaks äh, on kujunenud kirjaoskuse äh, edendamine Äh, naiste seas ning äh, tütarlaste kooli pääsemise võimalused on samuti avanenud. teine osa meie tööst äh, täna keskendub naistevastasele vägivallale. aastal kaks tuhat kümme käivitus uus periood koduvägivalla vastases võitluses. jällegi kõik huvigrupid osalesid konsultatsiooniprotsessis ja ootame praegu öö, me allkirjastasime ka mitu rahvusvahelist konventsiooni ka Strasbourgi Euroopa Nõukogus. Äh, ootame veel mõne äh, konventsiooni allakirjutamist. Need peaksid lähitulevikus äh, allkirjad saama. Nendes on väga palju kontseptsioone ja põhimõtteid, mis on juba ka meie seadusandluses niikuinii kirjas. me kavatseme oma võitlust vägivalla vastu jätkata ja koduse vägivalla vastu. daamid ja härrad, selleks, et äh, ühes ühiskonnas saavutada naiste ja meeste võrdõiguslikkus, ei piisa ainult seaduse sõna muutmisest. loomulikult seaduse muutmine on vältimatu eelis, see annab teatavad seaduslikud garantiid, kuid äh, tuleb äh, jälgida ka seda, kuidas rakendatakse seda seadusandlust ja meie oleme seda teinud juba kahe tuhandendate aastate algusest. Äh, Türgis on väga oluline äh, mõtteviiside muutmine ja hoiakute muutmine. vaatamata kõikidele muutustele seaduses äh, selleks, et on tekkinud rakenduses väga suuri raskusi ja, ja et nendest raskustest üle saada, peavad valitsused tagama selle, et naised saaksid ise otsustada oma elu üle ja et nendel oleks võimalus oma õigusi ka rakendada. viimastel aast-, viimastel kuudel oleme saavutanud suure hüppe selles küsimuses, naised on täna rohkem kursis seadusandlusega, nad teavad, millised nende õigused ning nendel on märksa suuremaid nõudmisi seni äh, administratsiooni tasandil. ning me jälgime pidevalt ka seda, mida tehakse rahvusvahelisel tasandil selles kontekstis ning võtame arvesse oma riigis ka tehtud töö ja me oleme saavutanud väga hea koostöö kõikide rahvusvaheliste organisatsioonidega ka selles valdkonnas. üks kõige olulisematest valdkondadest meie jaoks on naiste ja noorte Äh, harimine, tütarlaste harimine. vaatamata seadusandlusele, mis on vastu võetud antud kontekstis, näeme me ikka ja jälle seda, et noored tüdrukud äh, on ähm, tõsiste probleemide ees kooli pääsemisel, on väga suur lõhe poiste ja tüdrukute vahel kirjaoskuse osas kirjaoskuse laiendamine, kirjaoskuse taseme tõstmine on kirjutatud seadusandlusesse ja, ja, ja see on toonud ka tulemusi, täna on palju rohkem tüdrukuid, kes äh, õpivad keskkoolis ja me näeme, et meedia ja erasektor on äh, samuti käivitanud äh, sellesisulisi kampaaniaid ning kõik see on väga palju panustanud tüdrukute haridustaseme tõstmisele kirjaoskuse tase on poiste ja tüdrukute seas täna peaaegu et võrdne. ja paljuski on tänu selle eest võlgu Türgi mm, teavituskampaaniatele. näiteks nagu üks nendest Tüdrukud lähme kooli kampaania veel mõned näited võib-olla selle töö osast, mille me oleme ära teinud äh, naiste seas äh, kirjaoskuse suurendamiseks. meil on väga palju organisatsioone, mis selle teemaga tegelevad ning äh, me oleme seadnud endale eesmärgiks ka noorte naiste, kes on üle viieteistkümne aasta vanad, kirjaoskuse tõstmine, õpetada neile siis lugemist ja kirjutamist, see on, see on väga oluline ja teha seda erinevate programmide raames. meid on sellest tööst toetanud ka näiteks ÜRO. ja sarnaseid kampaaniaid on käivitatud ka teistes riikides Liibüas, Bahreinis ja ka isegi Saksamaal. lisaks äh, sellele tegeleme sellega, et muuta ka seisukohti nii-öelda seksistlike kuvandite osas, mis on kooliraamatutes. me oleme koos kokku pannud komisjoni, kes loeb selle pilguga läbi praegu õpikuid ja üritame siis äh, igasugused diskrimineerivad viited õpikutest välja saada Äh, daamid ja härrad, üks oluline mõõde naiste ja meeste võrdsuses on kindlasti ka naiste tööhõive määr ning naiste mm, vaesuse vähendamine. Euroopa Liidu õigustikuga Türgi seadusandluse harmoneerimise kontekstis koostasime dokumendi või ülevaate naiste osaluse kohta tööturul meie jaoks on selle osaluse suurenemine prioriteet, me toetame neid naisi, kes on otsustanud luua oma ettevõtte ning selles vallas oleme suutnud juba väga palju ära saavutada. aastal kaks tuhat üheksa eh, koostasime ülevaate eh, eh, ütle, mille kohaselt selgus et, et kakskümmend kaks protsenti naistest on ainult kaasatud tööturul. ning äh, praegu me näeme seda, et inimesed valguvad äh, maalt linnadesse, kuid äh, linnas ei leia nad tööd ja, ja seega on nad täiesti kõrvale jäetud ametlikult tööturult või teevad siis tööd nii-öelda hallis öö, majanduses on võetud äh, mitmeid meetmeid äh, selleks, et naiste tööhõivet suurendada, äh, mitmekesiseid projekte ette nähtud selle saavutamiseks. näiteks on loodud naiste tööhõive toetamise organisatsioon, kes korraldab koolitusi naistele ja tulemused on näidanud seda, et need, kes nendel kohtumistel, nendel koolitustel osalevad nendest nelikümmend kuni viiskümmend protsenti selle kursusega lõpuni käivad, saavad diploni, diplomi ja eh, tänu ratifitseeritud seadusandlusele on neil nüüd võimalus pärast neid kursuseid eh, saada ka sotsiaalkindlustus endale aastal kaks tuhat üksteist võeti vastu uus seadusandlus endiselt siis selles samas valdkonnas, vastavalt äh, seadusele, mis võeti vastu aastal kaks tuhat seitse. nimelt mõned tooted, mis on toodetud nende naiste poolt, kes on ettevõtluskonkursid läbinud, neid saab müüa soodustingimustel ja viis aastat pärast kursuse lõpetamist, kui naised leiavad tasustatud töökoha, on nende palk maksuvaba ja seda teeme me kõike selleks, et suurendada naiste osakaalu tööturul. nüüd, mis puudutab võitlust naiste vaesuse vastu Äh, siis selles osas on väga paljud vabaühendused äh, koostanud koolitusprogramme naiste jaoks, lisaks sellele veel riigiasutused, kes projekte ette valmistavad äh, nende naiste jaoks, kes tahaksid oma ettevõtte luua ning põllumajandusministri, ministeeriumis on võimalik saada ka maaelualast koolitust nüüd mõne sõnaga ka poliitilisest äh, areenist, proua Poskuur sellest lühidalt rääkis. täna on naiste osalus poliitikas suurenemas. juunis kaks tuhat üksteist toimuvatel valimistel ilmselt pääseb äh, varasemast rohkem äh, naissaadikuid parlamenti ja räägiksin ka naistevastase vägivalla või võitlusest. me oleme astunud väga konkreetseid samme selle vastu, kuid kahjuks ei ole näha olnud selles osas aga väga suurt edasiminekut viisteist protsenti naistest langevad seksuaalkuritegude ohvriks ning eh, enamus nendest eh, on, elavad Türgi maapiirkondades. seadusandluse tasandil on eh, väga palju võetud vastu koduse vägivalla vastu. no muidugi on veel seaduses auke, kuid me oleme vägagi pühendunud nende eemaldamisele. mõned seadused tuleb veel täna muuta kuid äh, oleme ka käivitanud näiteks koolitusprogrammi preestrite ja, ja teiste usu ringkondade esindajate seas, et mida teha, kui naised pöörduvad nende poole ohvritena koduvägivallas. daamid ja härrad, me oleme vägagi kursis ja mures naiste olukorra pärast äh, Türgis, me teame, mida tuleb teha ja riik koos vabaühendustega ja teiste huvitatutega teeme väga intensiivselt tööd selleks, et leida võimalikud lahendused naiste ees seisvatele probleemidele, me oleme pühendunud sellesse töösse, me oleme pühendunud naisi aitama ja me loodame, et Euroopa Liit meid toetab nendes jõupingutustes ja suur tänu veel kord selle küllakutse eest, suur tänu! Eh, eh, suur tänu! härra Koskun ja tahaksin järgmisena tervitada härra Stefano Saninot, kes on Euroopa Komisjoni laienemist peadirektoraadi esindaja. palun, sõna on teil. suur tänu mul on väga hea meel, et ma saan siin täna viibida. kuulasin eelkõneleja sõnavõttu edusammudest, mis on saavutatud Türgis naiste olukorra parandamisel. hakatuseks ütleksin, et tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandast aastast alates alustas eh, komisjon regulaarsete eduaruannete koostamist Türgi kohta, selle kohta, kuidas Türgi täidab Kopenhaageni kriteeriume ja sellest ajast saadik oleme täheldanud olulist edasiminekut ka naiste õiguste valdkonnas. võib öelda, et edasiminek on olnud pidev, võib-olla mõnede arvates aeglane, rakendamise puhul on tekkinud siiski probleeme, kuid põhiküsimus on ikkagi selles, et äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimus on ikkagi jäänud probleemseks Türgis. eriti tahaksin äh, rõhutada hariduse valdkonda ja tööturgu. tõsi on see, et naiste osalus tööturul Türgis on üks kõige, äh, kõige madalamaid meie partnerriikides samuti on väga palju registreerimata töötuid iseäranis põllumajanduspiirkondades, kus äh, naised lihtsalt teevad tööd ilma tasuta, nagu, nagu pereringkonnas ja niisuguste naiste arv on äh, kõrgem kui nelikümmend protsenti. teiseks tahaksin öelda, et äh, naiste ligipääs haridusele ei ole eriti kiita. Ähm, järk-järgult on püütud äh, sugudevahelisi erinevusi vähendada, kuid kõrgemas hariduses on, kõrghariduses on ikka veel äh, naiste ja meeste vahe suur siin nimetati olulisi seadusakte, eh, mis on vastu võetud vastavalt valitsuse tegevuskavale ja tahaksin mõned neist siinkohal esile tuua. kõigepealt naistevastase vägivalla ja soolise võrdõiguslikkuse kava kuni aastani kaks tuhat kolmteist, see tegevuskava on oluline seepärast, et seal on välja töötud naiste osalusega seotud probleemid ühiskonnas, aga kahjuks inimressursid, mis, äh, mida läheks vaja selle plaani elluviimiseks, on ikka veel puudulikud. mõõdetavate sihtmärkide küsimust pole ka lahendatud loomulikult on töökavad äh, välja töötatud selleks, et äh, anda naistele rohkem võimalusi osalemiseks tööturul, on loodud riiklik äh, komitee selleks, et koordineerida naiste osalust tööturul. arvame, et tegemist on väga kasuliku instrumendiga aga äh, kasulik oleks, äh, kui me saaksime võib-olla see, selgema ülevaate sellest, mis tegelikult riigis toimub. sama puudutab ka võrdsete võimaluste komisjoni loomist Türgi parlamendis. see äh, komisjon peab välja selgitama, milliseid õigusakte oleks veel vaja vastu võtta selleks, et ähm, Türgi tõesti vastaks äh, nendest, äh, nendele rahvusvahelistest äh, lepingutest tulevatele kohustustele, mille puhul, millega siis Türgi on ühinenud. oluline on ka lastekaitseagentuuri loomine, samuti naisküsimuste peadirektori ametikoha loomine, koostöö Türgi politseiga kindlasti aitab kaasa nende teenistuste tööle, mis saaksid ära hoida naiste ja laste vastast vägivalda pereringis. me näeme, et, et väga palju on ära tehtud nii-öelda tükk-tüki haaval, et olukorda parandada, kuid meie sooviksime näha võib-olla terviklikumat lähenemist naiste õigustele, keskendudes ka siis naiste organisatsioonidele. iseenesest, kui me räägime äh, naistevastasest vägivallast, peab ütlema, et see on ikka veel probleemiks. tahaksin rõhutada ka seda, et äh, erakondade seadus ei sisalda erisätteid, mis võiksid äh, soodustada äh, naiste adekvaatset esindatust poliitikas ja avalikus elus. tegelikult äh, naiste osalus nii riiklikul kui kohalikul tasandil on siiski veel liiga madal ja juhtivpositsioonid avalikus sektoris ja, ja äh, ametiühingutes on ka väga madal, nüüd aumõrvad, koduvägivald, sundabielud, need probleemid eksisteerivad ikka veel. kahjuks äh, näitab statistika, et need probleemid on väga tõsised. kolmkümmend üheksa protsenti Türgi naistest ütlevad, et äh, nad on kannatanud füüsilise vägivalla all, viisteist protsenti on kannatanud seksuaalvägivalla all jätkuvalt puudub äh, riigis selline praktika, et kodanikud saaksid tõesti abi saamiseks pöörduda politseisse. see tähendab seda, et, et naised ei ole teadlikud oma õigustest. seetõttu arvame, et tuleks veel väga palju ära teha nimetatud valdkonnas koduvägivalla puhul on äh, rakendatud nii-öelda pere äh, kohtute abi, kui tegemist on tõsise vägivallaga või aumõrvaga, aga niisugused kohtud äh, peaksid tegutsema regulaarselt, neid peaks rohkem olema. seda praktikat ei ole veel järjekindlalt rakendatud eriti oluline on koolituse korraldamine korrakaitseametnike jaoks ja äh, avaliku sektori asutuste jaoks seoses naistevastase vägivallaga. kahjuks on ka tunnistust sellest, et äh, aumõrvade arv on suurenenud ja ikka on veel liiga vähe naistele mõeldud varjupaik, julgeoleku- ja abiteenistusi. Te nimetasite oma sõnavõtus äh, kooliõpikute küsimust ja seda, et äh, uusi õpikuid töötatakse välja, loodame, et see aitab äh, ka soolistest stereotüüpidest üle saada, mis mõnedes õpikutes siiski veel eksisteerivad väga äh, palju on vaja ära teha, et äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimusega edasi minna. Euroopa Liidu õigustikus on kolm peatükki, äh, mis arvestavad soolise võrdõiguslikkuse küsimusega, kõigepealt sotsiaalpoliitika ja tööhõive see katab ka neid küsimusi, mis puudutavad võrdseid võimalusi, diskrimineerimise vastast võitlust, võrdseid võimalusi tööturul ning äh, samuti on põhi, äh, meil põhiõiguste peatükk äh, number kakskümmend kolm, seal räägitakse naiste õigustest, ligipääsust haridusele, koduvägivallast, ning naiste poliitilisest esindatusest ühiskonnas rahvusvahelise õiguse järgi on meil ÜRO naistevastase vägivalla vastu võitlemise konventsioon ning Euroopa Nõukogu konventsioon naistevastase vägivalla vastu ja siis äh, kolmas peatükk on number kakskümmend neli, see puudutab siis sisejustiitsküsimusi ja katab äh, inimkaubandust, Türgi rahvusvahelisi kohustusi selles valdkonnas, kaasa arvatud äh, inimvast-, inimkaubanduse vastane konventsioon Euroopa Nõukogult. tõsi on see, et eile toimus assotsiatsiooni nõukogu neljakümne üheksas kohtumine, kohtusid siis Euroopa Liit ja, ja Türgi äh, ning me pidime veel kord rõhutama, et ähm, läbirääkimised on kuidagi aeglustunud. see puudutab mõlemat poolt, aga kahjuks ei võimalda meil nüüd kiiresti laienemisprotsessi edasi viia. ning ähm, kindlasti mõjutab kogu protsessi ka soolise võrdõiguslikkuse temaatika. suhetes Türgiga on äh, ka oluline see, et äh, Euroopa Liit osutab olulist finantsabi Türgile selleks, et ta suudaks Euroopa õigustikuga, oma õigustikku ühtlustada, kooskõlla viia. meil on mitmeid programme, mis on mõeldud selleks, et äh, õigusaktides äh, olulisi muudatusi teha, aga jällegi äh, tuleb rõhutada ka nende õigusaktide rakendamist, mis on väga oluline, mõjutamaks soolise võrdõiguslikkuse olukorda Türgis. nimetasin juba Euroopa Liidu abi. Euroopa Liit on kaasa aidanud sellele, et kahte riiklikku töökava finantseerida, üks oli siis naistevastase vägivalla vastu võitlemine ja teine oli siis soolise võrdõiguslikkuse arendamise kava. Nende töö, tegevuskavade raames on rahastatud mitmeid projekte, on sõlmitud mitmeid kokkuleppeid meie Türgi partneritega, võiksin ainult mõned siin esile tuua, lihtsalt et äh, teil tekiks ettekujutus, milline meie töö, äh, koostöö on. soolise võrdõiguslikkuse töökava eesmärk on naiste staatuse parandamine äh, ühiskonnas, võidelda perevägivalla vastu, loodi vastava peadirektori ametikoht äh, ja meie arvame, et institutsioonilise raamistiku loomine on väga oluline selleks, et võrrelda sooli, soo-, võidelda soolise võrdõiguslikkuse mm, puudumise vastu samuti on oluline koduvägivallal kannatanud naiste abistamine, me oleme äh, aidanud luua erinevates linnades kaheksa naiste varjupaika üle riigi samuti ütleme nii, et äh, oleme püüdnud ka naiste teadlikkust teatud küsimustes tõsta. intensiivne töö käib samuti sellega, et anda rohkem volitusi ja jõudu äh, va-, naiste vabaühendustele. suutundlikku lähenemist soovitakse ka rakendada eh, valitsusasutuste teen-, avalike teenuste poliitikasse ning samuti vabaühenduste tegevusse. edendame naiste tööhõivet, abistame Türgit selleks, et et äh, naisi kaasatakse rohkem avalikku teenistusse, iseäranis kohalikul tasandil ja iseäranis kõige vähem arenenud riigipiirkondades, kus naistel on väga raske läbi viia, äh, kus naistel on väga raske üldse paremaid töövõimalusi leida ja üle saa-, üle saada nendest takistustest, äh, mis ei lase neil aktiivselt tööelus osaleda töötame ka aktiivselt selle kallal, et rohkem naisi äh, äh, või tüdrukuid saaks keskhariduse. meie eesmärk on soodustada äh, tüdrukud, et, et me tahame, et rohkem tüdrukuid äh, tuleks kooli, et vähem tüdrukuid langeks koolist välja, et äh, tüdrukutel oleks pärast kooli ka võimalus tööturule minna äh, ning me tahame ka, et vanemad mõistaksid, kui tähtis on tüdrukute harimine koolis. ning lõpetuseks veel paar sõna haridusest meil on üks programm soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks hariduses ka loodud. jällegi, see on ainult üks osa äh, kogu tegevusest, äh, mida me arendame koostöös. ma tahtsin teile lihtsalt anda äh, nii-öelda aimu nende programmide kohta, mida me rahastame aastast kaheksakümne miljoni euro kaudu meie raha läheb spetsiifilistesse valdkondadesse ja Euroopa Liiduga koostöö on osutunud tõhusaks, kuna eh, ta on stimuleerinud, motiveerinud Türgit arvestama naiste ja meeste võrdsuse põhimõtet ning me muidugi ootame, et Türgi võtab üle Euroopa Liidu vastava valdkonna õigustiku ning rakendab selle ning me oleme valmis finantsabiga Türgit toetama selles küsimuses. soolise võrdõiguslikkuse direktiivid Äh, on ka Euroopa Liidu liikmelisuse äh, üheks tingimuseks nende ülevõtmine, see tähendab tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast alates oleme väga ähm, rangelt jälginud, mida Türgi on selles valdkonnas teinud, tahame toetada valitsusasutusi, vabaühendusi, kodanikuühiskonda selleks, et projektid oleksid jätkusuutlikud, annaksid rohkem tulemusi, annaksid naistele paremaid võimalusi tööturul, hariduses ja vabastaksid nad koduvägivalla hirmust. tänan. No, oh, so you have possibility after uh, speeches. Remember, I give the floor to William varmt tack till herr eh, Sani. südamlikud tänusõnad äh, komisjoni esindajale härra Saninale selle väga põhjaliku ülevaate eest Kopenhaageni kriteeriumite saavutamisest. nii palju, kui me aru saame, on tekkinud teatavaid probleeme seoses õigusaktide jõustamise järelevalvega. ja nüüd annaksin sõna meie komisjoni liikmetele. meie komisjoni liikmed teevad koostööd meie raportööriga. ja me oleme tänasel pärastlõunal eraldanud kõikidele Euroopa Parlamendi saadikutele viis minutit ja kõigepealt proua Bosku, raportöör, saab ise sõna. Dankjewel, voorzitter. Naar aanleiding van de interessante uh, inleiding heb ik inderdaad een aantal vragen. En de eerste vraag is aan mevrouw Joskun. Suur tänu. Eh, teie sõnavõtt oli eh, väga huvitav ja kõigepealt ma tahaksin pöörduda proua Joskuni poole olen juba aastaid kuulnud manitavat äh, strateegiat kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend, aga kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal on Türgi Vabariigi suur aastapäev äh, ja kas ehk teetähis naiste ja meeste võrdõiguslikkuse arendamisel see oleks oluline äh, siht äh, Türgi jaoks ühinemisel Euroopa Liiduga. aga tahaksin rääkida ka suurest probleemist Türgis, nimelt naistevastasest vägivallast. päevas sureb Türgis kolm naist vägivalla tõttu. mida teha, et sellise hirmsa katku vastu võidelda? peaminister härra Erdogan võttis mõni aasta tagasi vastu ringkirja, mille eesmärk oli edendada perevägivalla vastast võitlust, kuid kas seda ringkirja on ellu viidud ja kui ei ole, miks? tahaksin ka lisada, et äh, mind huvitab äh, üks nimekirja küsimus. eelmisel nädalal avaldati valimisnimekirjad. loomulikult sisalduvad, sisaldavad nad ka naisi. Äh, kogu arvuks võiks olla ehk kaksteist protsenti, aga praegusel hetkel on parlamendis naiste esindatus üheksa protsenti, seega see ei olegi eriti suur edasiminek, mulle tundub, et, et Türgi naised ei ole piisavalt auahned ning äh, tahaksin küsida, kas on võimalusi ka positiivseks diskrimineerimiseks Türgis, äh, kas rahvas toetab seda mõtet ja kuidas äh, see põhimõte kui selline võiks väljenduda konkreetsetes meetmetes. selge on see, et kui me ise ei tegutse, siis eh, midagi ei edene samuti. oluline on kaasata rohkem naisi otsuse tegemisprotsessi ja kui te räägite strateegiast või visioonist, siis millised on teie strateegia põhilised prioriteedid milliseid meetmeid on ette nähtud selleks, et naiste tööhõivet tõus-, tõsta kahe tuhande kahekümnendaks aastaks või kahe tuhande kahekümne kolmandaks aastaks, mida kavatsete te teha, tänan. suur tänu, proua Pasko ja nüüd äh, proua Kornelis on teie soovitusena, palun. Uh, suur tänu ja suur tänu ka meie asjatundjatele väga huvitavate sissejuhatavate sõnavõttude eest. mul on väga kahju, et esimene sõnavõtt läks minu jaoks küll kaduma. ma loodan, et kahe tuhande kahekümnenda aasta väljavaated Türgi naistele on Euroopaga seotud väljavaated. toetan kahel käel Türgi liitumist Euroopa Liiduga, kui Türgi äh, on kohaldanud kogu AKI ja loodan, et äh, nii ja ma usun, et Euroopa Liit ja Türgi mõlemad saavad kasu nii liitumise protsessist kui ka liitumisest endast. mis puudutab kahe, kahe tuhande kahekümnendat aastat, siis sellest rääkides me kindlasti mõtleme ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale Euroopas, nagu ka proua Põskurt mainis. ma arvan, et Türgi naisi on meil vaja Euroopa Liidus kahe tuhande kahekümnendal aastal, äh, sellepärast et meie ühiskond Euroopa Liidus on vananemas ja meil on palju vabasid ametikohti kahe tuhande kahekümnendal aastal ja loodan, et väga paljud teist tulevad läände, et täita meie tühjasid ametikohti. ja äh, tegemist on loomulikult majanduslikult väga perspektiivika äh, arenguga, sellepärast et naised on ju ka tarbijaühiskonnas ostjateks ja see oleks kõik meile kõigile vastastikku kas-, kasulik. paraku seda mõtet, sellesse mõttesse suhtutakse sageli Euroopa Liidus väga skeptiliselt, on neid, kes tahavad endiselt näpuga näidata kõikidele äh, asjadele, mis Türgis pole veel kombes ja naiste õigusi kasutatakse sageli argumendina Türgi liitumise vastu. mina aga just ütleksin, et just nimelt selle protsessi pärast toetan ma kogu liitumise protsessi, eh, protsessi sellepärast, et ma arvan, et liitumise protsess kui selline soodustab muutusi. nüüd tahaksin küsida Türgi ekspertidelt, et kui äh, suurel määral on see tegelikult tõsi. milline on teie arvamus ka Euroopa Liiduga liitumise protsessist, kas see aitab kaasa naiste emantsipeerumisele ja kas selline naiste emantsipeerumine leiaks aset ka ilma Euroopa Liidu perspektiivita? ja sellega minu poolt kõik. suur tänu, proua Kornelisson. ja nüüd äh, annan sõna proua Janu Kraakisele. suur tänu ja tervitan meie eksperte, kes on täna tulnud meie komisjoni, et meiega oma äh, teadmisi jagada. kõigepealt tahaksin aga avaldada tunnustust raportöörile, mina olen variraportöör, ma arvan, et meie raportöör on äh, tõeline asjatundja selles vallas ja ta on äh, väga põhjalik ja lisaks Facebookile, mis on suurepärane, tuleb aga arvesse võtta ka naisi, kellel ei ole juurdepääsu Facebookile, maapiirkondade naised, vähemustesse kuuluvad naised, aga sellest kõigest kuuleme ilmselt täna hiljem. Äh, naiste õigused, õiguste olukord on paranenud äh, Türgis. enne Ühendkuningriiki saavutasid äh, nemad selle olukorra, et naispeaminister äh, jõudis peaministri ametikohale enne Thatcherit veel, nii et see on väga tore, aga on siiski valdkondi, kus on veel nii mõndagi soovida ja ma ei hakkaks neid siin ükshaaval praegu välja tooma pidagem aga meeles seda, et Türgi on suveräänne riik. Äh, selles riigis on oma kultuurilised äh, religiooni, religioossed eripärad, me peame neid arvesse võtma, samal ajal kui me kaitseme inimõigusi ja naiste õigusi ja erinevused äh, Türgis tulevad välja ka piirkonniti, Ankara on äh, arenenum, naised on haritumad kui maapiirkondades. mina olen äh, Ühendkuningriigist pärit Euroopa Parlamendi saadik ja Türgi naised on minu poole pöördunud mitmel puhul ja kõigepealt on minu poole pöördunud näiteks Türgi kurdi päritolu naised, kelle õigused on endiselt ohus, siis äh, Roša naiste organisatsiooni äh, kuuluvad naised äh, on minu poole pöördunud, nad on rääkinud mulle vägivallast, millega nad on kokku pidanud puutuma. tegemist on siis naistega, kes on kannatanud vägivalla all Türgi julgeolekujõudude poolt, sealhulgas ka vägistamine on neile osaks saanud ja siis on minu poole pöördunud veel mitte Türgi Türgi naised, vaid Türgi Küprose naised, äh, siis äh, naised, kes elavad Põhja-Küprosel. Äh, me ei tohiks Türgi Küprose naisi unustada, neidki, nemad tuleks vabastada nii kiiresti kui vähegi võimalik. tervitame teid siin ja tervitame ka Türgi liitumist Euroopa Liiduga võimalikult kiiresti. me kuulsime vägagi julgust, julgustavaid sõnavõtte siin, aga teooria tuleb praktikast ellu viia ja ma loodan, et me saame teid aidata sellega seoses. ja minu küsimus teile oleks järgmine, mida kavatsete teha nende vähemusrühmade hüve, hüvanguks, keda ma siin mainisin ja kui turvaliselt võivad naised ennast tunda? kui muudatused on ellu viidud. meie istume siin Euroopa Parlamendis, tunneme ennast turvaliselt, teie olete Ankaras haritud peredes, tunnete ennast turvaliselt, aga külades, kui maja uks, koduuks kinni langeb, siis kas naine on kaitstud mehe eest, kes ei ole viimaste arengutega võib-olla väga rahul. kas me saame ka selliseid naisi kaitsta? ja ähm, sellega ma jõuaksingi tagasi maapiirkondade juurde, ma arvan, et just nimelt maapiirkonnad peaksid olema meie pingutuste keskmeks. suur tänu, proua Janukakis. ja nüüd annan ma sõna kõigile, kes seda soovivad, kolleegidele, teistele osalistele kui teil on mingisuguseid kommentaare või küsimusi, siis palun, proua Lunatšek kõigepealt. suur tänu! ka mina tahaksin tänada tänaseid esinejaid selle äärmiselt huvitava ülevaate eest praegustest arengutest õigusmaailmas Türgis ja ka komisjoni äh, ülevaate eest. tahaksin viidata täpsemalt kahele teemavaldkonnale ja esitada küsimusi nende kohta. härra Sanina mainis, kui vähe naisi on tööturul hõivatud. ja ma olen aru saanud, et just nimelt seetõttu levib ka koduvägivald ja teised vägivallavormid mitte ainult see nendel põhjustel, kuid, kuid ka sel põhjusel siiski, et naised ei ole majanduslikult sõltumatud ja kuna nad on sõltuvad, siis nad ei saa ise sõltumatult oma elu alustada ja peavad äh, sageli kannatama oma nii-öelda leivaisa vägivalla all ja me oleme siin rääkinud koduvägivallast, sunnitud abieludest ja nii edasi ja nii edasi ja võitlusest selle vastu, kuid see on seotud ka majandusliku küljega naistel, naiste haridusega ja nii edasi, praegusel hetkel siiski na-, kõrgharidusega naiste osalus on su-, määr on suur, kuid kas see määr on kasvanud või on see jäänud stabiilseks või on hoopis vähenenud viimastel aastatel, sellepärast et on täiesti selge, et haridustee ja töö leidmisvõimaluse, majandusliku sõltumuse ja seejärel siis ka emotsionaalse sõltumatuse vahel on kindlasti oma seosed. ja siis äh, kolleeg mainis siin kultuurilisi ja religioosseid erinevusi, mida tuleb austada. mina olen sageli sellega seoses väga äraootaval seisukohal ja suhtun sellesse kahtlusega iseäranis, kui räägitakse naiste õigustest ja inimõigustest. loomulikult on mingisugused erinevused, mida tuleb austada, kuid Türgi on ka ise tunnistanud, et naiste universaalseid õigusi tuleb ka austada, nad on sõltumatud isiksused, sõltumata usulisest kuuluvusest või kultuurilisest kuuluvusest ja ma arvan, et ka Türgi naised tahavad, et meie esindaks väljendaksime selliseid seisukohti. võib-olla ütleksite ka teie, kuidas teie üritate lahendada selliseid olukordi, kus tekib kokkupõrge kultuuriliste, religiooniliste erisuste vahel ja ohtu satuvad naiste õigused. kuidas teie kaitsete neid naiste õigusi? räägime sellest siin Euroopa Parlamendis ja ka mujal maailmas, eks. suur tänu, proua Lunatšek. ja järgmisena proua Bauer, palun. Thank you so much. suur tänu. jah, tõesti, meile anti siin kohe kamaluga infot me ei ole veel jõudnud ka de juro de jure võrdsuse juurest de facto võrdsuse juurde siin Euroopas, kuid äh, ma arvan, et äh, nende kahe maailma vaheline lõhe on äh, Türgis veelgi suurem. kuid sooviksin tõstatada mõningaid küsimusi, mida siin pole veel puudutatud. mäletan hästi meie külaskäiku Türki mõned aastad tagasi olime seal tunnistajateks äh, päris äh, erakorralistele probleemidele seoses äh, näiteks tütarlaste sündide registreerimisega. tegemist on üsnagi tõsise probleemiga. samuti oli problemaatiline tüdrukute registreerimine põhikooli ja pärast sain aru, et tegemist oli kampaania osaga ja ühe nädala jooksul registreeriti umbes kakskümmend tuhat tüdrukut. ma tahaksin küsida, milline on siis olukord praegu? kas olukord on põhjalikult muutunud? või on endiselt äh, suuri erinevusi lääne ja idaosade vahel seoses sündide registreerimisega. mis puudutab aumõrvu, siis tõesti tegemist on tõsise probleemiga. ja võib-olla selles küsimuses de jure ja de facto olukord on üksteisest valgusaastate kaugusel ei saa see ei ole üks osa karistusõigustikust, kuid karistuslik õigustus, õigustik ja korrakaitse on nõrgad sellistes küsimustes. ja millised on siis teie kavandatavad strateegilised meetmed selles, selle probleemi lahendamiseks? ja minu kolmas küsimus kui me külastasime Türgit, siis pidin tõdema, et naiste õiguste küsimusega tegelevaid vabaühendusi rahastatakse väga kesiselt, kas see, selles osas on mingisuguseid muutusi. ja tõesti viimane küsimus ja kui ma ei eksi, siis Istanbulis võetakse vastu koduvägivalla vastaline harta ja seda lähipäevil no nagu kui ma ei eksi, siis täpne kuupäev oli kümnes mai. kas kavatsete seda sündmust, selle sündmusega seoses korraldada ka mingisuguse teavitamiskaania, et aidata vägivalla, koduvägivalla vastast võitlust tõhustada? suur tänu, proua Bauer ja nüüd annan sõna proua Papadopolole suur tänu, proua esinaine. Äh, ma olen tegelenud äh, aumõrvade küsimusega juba üheksa aastat, äh, kuivõrd osalesin Euroopa Nõukogu töös ja samuti olen ma tegelenud ka inimkaubanduse küsimustega ja jälginud Türgi tegevust selles valdkonnas. ma arvan, et nende probleemide seljatamine võtab Türgile aega äh, ja mitte vähe, kuivõrd probleemid on äh, tõesti tõsised, aumõrvad äh, ei ole kuhugi kadunud ja külastasin hiljuti Türgit, külastasin Istanbuli, Ankarat ja Antioši ja nägin elatustasemete vahel suuri lõhesid ka äh, naiste olukorra osas on erinevusi, eriti problemaatiline on kurdi naiste olukord. leian, et Türgil on äärmiselt raske Euroopa eesmärkidele vastata äh, seoses kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, kui äh, piirkondade vahelised äh, lõhed on nii suured. Istanbul ja Ankara ei ole Türgi Türgi on äärmiselt suur riik, kus on väga suur palju erinevusi ja rääkides kurdi naistest, siis ähm, kirjaoskamatute kurdi naiste arv on äärmiselt äh, suur ja nad ei saa isegi omaenda keelt kasutada, ma tahaksin täpsemalt teada, kuidas on kurdi naiste õigused kaitstud. no teine küsimus aga puudutab äh, finantsabi mida Euroopa riigid osutavad, ka minu riik osaleb selles abis. me tahaksime teada, kui palju sellest finantsabist ja ma tahaksin teada konkreetseid arve, läheb naiste jõustamisele ja, ja kodanikuühiskonna, sealhulgas iseäranis vabaühenduste jõustamisele. ma tean, et kurdi naised on protesteerinud selle vastu, et need rahalised vahendid ei jõua rohujuure tasandi liikumisteni. ja viimane küsimus, nagu proua Janakunaki ütles, üks põhjuseid, miks Türgi liitumisalased läbirääkimised on jäänud toppama, tuleneb selle, tuleneb sellest, et Türgi ei täida oma kohustusi Euroopa Liidu ees rääkides äh, Türgi, Küprosest, äh, nad on äh, kohustunud kirjutama alla Ankara protokolli, nad pole seda teinud, nad on kohustatud mitmeid samme astuma, mida pole astutud ja kuidas saan mina, Euroopa Parlamendi liige, uskuda seda, et Türgi lubadused inimõiguste, inimõiguste ja teiste küsimuste vallas täidetakse ja Türgi täidab oma kohustusi Euroopa äh, Liidu ees, äh, kui sellised äh, olulised küsimused nagu Küprose Vabariigi tunnis tunnustamine äh, ei ole veel tehtud. seda tuletatakse Türgile meelde igal aastal, aga paraku on asjad jäänud nii, nagu nad on. ja siis veel Türgi naiste osalus tööhõives ja panganduse panganduse meditsiinivallas on Euroopa Liidu kõrgema, kõrgemad ja veel on selliseid valdkondi. kas see on tõesti tõsi? mulle küll tundub, et see ei saa tõsi olla. härra Sanino. suur tänu, proua Papadopoulou. ja rohkem sõnasoovijaid ei ole. selle aruteluvooru käigus äh, ja lähme edasi äh, järgmise küsimustiku juurde hiljem, järgmise teema juurde hiljem, aga kõigepealt annaksin äh, sõna meie ekspertidele, selle paneeli osa ekspertidele, et nad saaksid vastata esitatud küsimustele ja kommenteerida neid ja kõigepealt annan sõna proua Koskunile. palun. Thank you. Evet, ben bütün bu sorulara... E, Suur tänu, proua esinaine. Üritan e, vastata e, hoolikalt nendele küsimustele, mis mulle esitati ja kui mõned jäävad vahele, siis võite uuesti esitada. proua Poskuur rääkis naistevastasest vägivallast ja ütles, et see teema on väga-väga oluline ja tõesti igapäevaselt naised kannatavad vägivalla all ja mis puudutab äh, seadusemuudatusi, siis me oleme ka teinud kõik selleks, äh, selle, mis on vaja naiste kaitse suurendamiseks ning äh, oleme võtnud meetmeid ka selliste juhtumiteks näiteks, kui naised kannatavad vägivalla all pärast abielulahutust või pärast kihluse kah-, katkemist ja nii edasi, sellele me oleme väga palju tähelepanu pööranud mis nüüd puudutab haridusprogramme, siis mõistagi on väga oluline eh, muuta lisaks seadusesõnale ka eh, suhtumist ning näiteks eh, oleme käivitanud sellised programmid nagu politsei töötajate väljakuulutamine, näiteks hiljutises programmis kakskümmend kolm politseiametnikku said erikoolituse vägivallavastaseks võitluseks samamoodi koolitused tervishoiusektoris äh, juhuks, kui äh, mõni naine pöördub äh, haiglasse või tervisekeskusesse, saab ta sealt ka ekspertabi. kahe tuhande üheksandal aastal tegelesime just nimelt politsei koostööga. võeti vastu seadusemuudatus, mille kohaselt et äh, naine, kes pöördub politseikomissariaadi poole, teda ei äh, vahistata, vaid koostatakse protokoll temaga kohtumisest ja võib ta siis saata sealt selle naise vajaduse korral turvakeskusesse. Neid keskuseid on löödud, loodud kuuskümmend üheksa kuid mitte ühegi naise puhul ei tohi keelduda tema õigusest, ei tohi talle keelata seda õigust, et ta saab varjupaika pöörduda. mis neid varjupaiku puudutab, siis oleme ette näinud äh, ka lisameetmeid, äh, teavitusmeetmeid ning oleme sõlminud lepinguid valitsuse tasandil jätkuvat järgnevateks aastateks, kuid on täiesti selge see, et tagada tuleb see, et naistega saaksid varjupaika kaasa minna ka nende lapsed. loomulikult ei ole keskendunud me mitte ainult politseisektorile või tervisesektorile, on käivitatud ka koolitusprogramm riigiametnikele, tuhat kaheksasada riigiametnikku on selle koolituse läbinud ning kommunikatsiooni vallas üritame teavitada inimesi siis äh, võrdõiguslikkuse põhimõtetest ja diskrimineerimise vastasest võitlusest. me teame, et naistevastane vägivald on probleem, mis on seni veel lahendamata, kuid institutsionaalsel tasandil tänu justiits, tervishoiu, justiits- ja tervishoiuministeeriumi toetusele ja teistele osapooltele on õnnestunud meil oma tegevust koordineerida oleme sellel ajal astunud suure sammu edasi. statistilisi andmeid äh, kogume senisest edukamalt ja me tõesti loodame, et vastu võetud seadused tõlgenduvad ka tegelikkuses äh, ja et tuleb, tahame tagada selle, et kõik meetmed võetakse kasutusele me oleme näinud, et kaebuste hulk on suurenenud, kohtuistungite arv on suurenenud, see tähendab seda, et naised ei karda enam astuda vastu sellele vägivallale, millega nad on silmitsi. Need Euroopa Liidu projektid eh, naistevastase vägivalla vastu võitlemisel, need on samuti aidanud teadlikkust suurendada rahva seas. Emile Boscour esitas küsimuse, et kas on loodud ka mingisuguseid konkreetseid rahastuid, nimelt äh, peaministri ametkonnad sellise fondi ette nägid. Türgi eelarveprotsess näeb ette vägivallavastase tegevuskava, kuid mingit konkreetset eraldi rahastut pole ette nähtud tegevuskava täitmisega tegelevad äh, õiguskomisjon, justiitsministeerium, tööministeerium ja iga ministeeriumi kasutuses on siis vahendeid, mida nad äh, selle eesmärgi täitmiseks kasutavad. ja iga ministeerium peab siis tead-, täitma neid eesmärke, mis äh, neile on seatud selle tegevuskava raames ning eh, iga ministeeriumi jaoks siis, nagu ma ütlesin, on eraldi vahendid ette nähtud. nüüd eh, proua Boskuur rääkis ka positiivsest diskrimineerimisest teatud valdkonnas, eh, poliitilises plaanis. ütleksin, et positiivne diskrimineerimine täna ei ole veel realiseerunud AKP-s näiteks on kaheksateist 18 naiskandidaati eh, teistes erakondades eh, mõnikord rohkem, mõnikord vähem. PDP erakond näiteks umbes nelikümmend protsenti kandidaatidest on naised. ja ilmselt need arvud tõusevad tänu positiivsele diskrimineerimisele, mis puudutab haridus- ja tööhõivesektorit me tahaksime, et see laieneks, see praktika, ning loomulikult kavatseme jätkuda ka, jätkata ka eh, siis järelevalvet, nii nagu teiegi. proua Cornelissen rääkis kahe tuhande kahekümnenda aasta väljavaadetest sellest, et Euroopa Liiduga liitumise protsess äh, võiks äh, mängida positiivset rolli või kas see pigem võiks mängida positiivset rolli naiste olukorrale, mina arvan, et äh, sellest ei piisa, sellest liitumisprotsessist. naised on nõudlikumad Türgis kui me vaatame tagasi kahe tuhandendate aastate algusesse, siis me näeme, et kõik need muutused, mis on esile kutsutud, kommunikatsioonistrateegia paranemine, see, et on viidud sisse need muudatusettepanekud. tõsiasi, et ÜRO äh, vastu võetud otsused ja ka mujal vastu võetud, vastu võetud otsused äh, Äh, naistevastase vägivalla osas ja naiste olukorra parandamise osas muidugi mõjutavad olukorda ja me peame nendega arvestama, on täiesti selge seega, et äh, Türgi liitumisprotsess Euroopa Liiduga äh, ilmnes, ilmselt asju paneks arenema kiiremini ja Euroopa Liidus on täna juba väga palju türklasi, kes see, ja ka see kindlasti toestab Türgi, Türgi positsioone aga Türgi peab täitma Türgi kriteeriumid äh,, Kopenhaageni kriteeriumid ning teised äh, tööhõivet puudutavad kriteeriumid ja need on meie konkreetsed eesmärgid. nii et üks päev äh, need eesmärgid ilmselt ka täituvad ja kriteeriume tuleb täita räägiti siin ka võrdluses Türgi ja kurdi rahvusest pärit naiste vahel. Lausanne'i kokkuleppe kohaselt on kurdid tunnustatud vähemus ja seega kõik Türgi kodanikud on esimese klassi kodanikud, vahet ei tehta ning võivad tegutseda võrdsetel alustel mis puudutab haridust, tööturgu, tervishoidu, kõik teenused äh, avanevad kõikidele kodanikele. võrdsed võimalused äh, on tagatud kõikidele kodanikele. kui me räägime kurdi keele kasutamisest, siis jah äh,, kurdi keel on õppekeeleks, kuid lisaks sellele on ka Türgi telekanaleid, kes kus on ka kurdikeelseid saateid. mina ei ole poliitik, aga kodanikuna ütleksin Küprose kohta nii palju, et Küpros ei ole täna okupeeritud Türgi, täites oma tagatiskohustust, on koostöös teiste riikidega oma tööd tegemas ja rohkem ma selle teema kohta rääkida ei tahaks. Türgi on kasutanud ära neid õiguseid, õiguseid, mida, mis avanevad talle rahvusvaheliste lepingutega. mis puudutab nüüd neid erinevaid meetmeid, mis on võetud maapiirkondades elavate naiste toetamiseks meil on äh, soov kõikidele võrdsed võimalused tagada kus iganes sektoris naised ka siis ei töötaks, äh, olgu see siis tööstus- või põllumajandussektor. nii et muidugi tahame koolitada kõiki ning äh, eriti on koolitusprojekte meil põllumajandussektoris. nüüd äh, äh tüdrukute registreerimine registritesse süsteemseid probleeme ei ole meil nende registritega. seda kõike tuleb, sellele tuleb läheneda hariduse vaatevinklist. täna on kõik sünnid registreeritud Türgis ning kindlasti tüdrukuid ei diskrimineerita. vabaühendused meil on äh, võimalus tõesti vahendeid äh, riigikassast äh, kanda vabaühendustesse, kuid on terve rida rahvusvahelisi sihtasutusi, kes rahastavad vabaühendusi ja nende eelarvet toetavad projektide toetamisel või uute projektide väljatöötamisel, nii et meil on koostöö vabaühendustega väga hea. proua esinaine ütleb mulle, et aega on napilt, aga ütleksin veel lõpetuseks järgmist Türgis haridustaseme tõstmisel naistele, kui nendel on parem juurdepääs tööturule, kui enam ei panda toime äh, aumõrvasid, on meie eesmärgid täidetud ja me panustame nende eesmärkide täitmisele aastaks kaks tuhat kakskümmend, sellepärast et kõik elud on äh, äh, meie jaoks tähtsad. suur tänu ja nüüd annaksin sõna härra Sanninale, kes võib-olla ka vastab omalt poolt. suur tänu, teen väga lühidalt, sellepärast et minule on esitatud ainult paar küsimust, üks puudutab projektide hulka, mis on suunatud kodanikuühiskonna toetamiseks, mul ei ole küll täielikku nimekirja selle kohta, millised projektid on lõpule viidud pärast aastat kaks tuhat viis, kuid äh, suures, laias laastus pool äh, projektidest on kodanikuühiskonna projektid. ja, aga ma kontrollin seda ja äh, hea meelega edastan teile konkreetsemat infot siit selle kohta, kui mul juba on olnud võimalus kõik projektid läbi vaadata. mis puudutab naiste esindatust konkreetsetes vastutusvaldkondades tööturul. ma arvan, et äh, proua Keer, kes on Tüssiadi pea, kes on Tüssiadi esinaine, vastab sellele ilmselt kõige paremini. Äh, suur tänu ja nüüd kogu komisjoni nimel lubage tänada meie külalisi osalemast meie esimeses äh, kuulamisvoorus. Läheme edasi teise vooru juurde. ning täna räägime, või siis äh, selles voorus räägime me siis naistest kui progressi kandjatest Türgis paranemismeetmetest ja, ja vastastikustest headest tavadest. mul on hea meel tervitada siin eksperte, kes on kutsutud meie kohtumisele. ja kõigepealt tahaksin tervitada proua Nur Geeri, kes on Türgi Tööstuse ja Ettevõtlusassotsiatsiooni esinaine ta on Istanbulis Tüssiadi ehm, soolise võrdõiguslikkuse töögrupi esinaine ja, ja tere tulemast teile ja teil ongi nüüd sõna. Chairman and thank you Mrs Poskurt and dear members and delegates who are suur tänu teile ja suur tänu kõigile parlamendiliikmetele, kes siin on. olen Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis käinud tuhande aastatel tuhat üheksasada üheksakümmend kuni tuhat üheksasada üheksakümmend neli äh, osalenud läbirääkimistel tekstiilikvootide äh, üle ning äh, ma olin muide tollal tõlk siis, kui rõivatööstuse esimesi kvoote läbi räägiti üliõpilane kõigepealt, siis olin läbirääkimiskomisjonis ja kui tolliliit teoks sai, olin äh, rõivatööstuse assotsiatsiooni eesotsas ning ma olin nii õnnelik, et äh, saan tagasi oma vana töö juurde minna. lootsin, et teel olevat viieteistkümnel, eeloleva viieteist aasta jooksul õnnestub meil juba Euroopa Liidu liikmeks saada, aga nüüd äh, ma olen vanemaks saanud ja kui ma praegu vaatan äh, Äh, olukorda, kuigi tänane teema ei ole Euroopa Liiduga liikumine, äh, saan aru, et ähm, jällegi olen ma kaasatud soolise võrdõiguslikkuse temaatikasse. kuid sellele teemale pole Türgis piisavalt tähtsust osutatud. mulle on antud kakskümmend minutit, ma olen ettevõtja, ma kaalusin hoolikalt, kas ma peaksin ise kõnelema või filmi näitama ja eh, kuulasin nüüd osa kõnesid ära eh, ning ma riskiksin, eh, näitaksin teile filmi, mille meie oleme soolise võrdõiguslikkuse komisjonis teinud ma lühendan omaenda sõnavõttu neljale minut-, kuuele minutile, sest film on neliteist minutit, kui te lubate. ma võin teiega veel viis minutit läbi rääkida, et saada luba e, filmi näitamiseks, kuna film on väga oluline kõigile neile, kes siin täna kohal on ja kõigi nende e, teemade poolest ähm, film näitab kõiki neid probleeme, mida me täna käsitlesime, seda, äh, milline on mehe ah, staatus Türgi ühiskonnas ja me oleme mõistnud, et kui me meeste tuge ei suuda saavutada, kui me mehi enda poole ei võida, ei suuda me ka naiste jaoks midagi ära teha minuga on täna üsna lihtne läbi rääkida. ma olen nõus, vaatame viieteistminutilist filmi, aga teie sõnavõtt peab pärast seda olema väga lühike. palun. We gonna try again. Sounds down. İnterneti yok burada. Ha dur bir dakika ha burada var. Tamam.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 subtitles. Okay.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

humano.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 för den här filmvisningen. Och... suur tänu selle filmi näitamise eest. ja äh, nüüd on teil võimalus veel paari minuti jooksul natukene äh, jätkata. Been able to read the subtitles and unfortunately ma loodan, et teil õnnestus subtiitreid lugeda, paraku ei kuulnud kõlaritest äh, filmi heli, kuid nagu ma ütlesin, kõik, mida me võime öelda, on juba meeste poolt ära öeldud, nii et katsun oma sõnavõttu väga lühidalt teha, nagu lubasin. meie esimene naine kahekümnenda aasta At-, kahekümnenda sajandi Atatürk andis meile meie õigused ja tahaksin tänada esimest naist, kes tõesti aitas kaasa naiste emantsipeerumisele ja äh, me tegime selle filmi ja te viisime läbi ka uurimuse, mis vastaks äh, proua äh, Papadopolu küsimusele ja küsitlesime poolt miljonit töövõtjat ja see näitas, et kümne aasta jooksul naiste osakaal tüsiadi naistes kasvas märgatavalt ja kolmelt protsendilt kaheksateistkümnele protsendile näiteks äh, ettevõtete juhatustes. tegemist on näitajaga, mis on kõrgem kui Türgi osalus üldiselt äh, äh, ettevõtluse juhatustes, mis on umbes kaksteist protsenti ja kui haridustase tõuseb, kasvab ka naiste osalus umbes seitsekümmend protsenti. tegemist on näitajatega, mis on võrreldavad meeste puhul kehtivate näitajatega, meil on ka mõningad arvud äh, füüsilisest isikust ettevõtjatest naiste kohta. ja räägin teile kiiresti, mida tuleks teha selleks, et äh, olukorda parandada. ma arvan, et äh, vanemapuhkus küsimus, naiste, meestel peaksid olema võrdsed õigused vanemapuhkuse osas naistega, siis äh, majanduse reform, seda tuleb vähendada, naised peavad samuti ise näitada, näitama äh, huvi üles äritegevuse järele. kui teil on konkreetseid küsimusi, siis vastan nendele ühesõnaga, naised peaksid äh, olema äh, järjepidevad ja praegu on näha väga positiivseid äh, muutusi, eriti seoses parlamentaarse tööga. naiste osalus parlamendis on umbes kak-, kakskümmend protsenti Euroopas ja nüüd me ootame suuremat naiste osalust nüüd. tänu naiste platvormile tööle on olukord muutumas, poliitikutel on avaldatud tõsilist survet selle platvormi poolt ja mis puudutab Euroopa ja Türgi strateegiat, siis Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias näeme ka eesmärgina äh, paremat töö ja, ja pereelu ühist, ühitamist, naistevastase vägivalla vastast võitlust, soolise sugudevahelise lõhe vähendamist. me teeme seda, aga Türgis on vast tegemata ülesannete, täitmata ülesannete nimekiri pisut pikem kui Euroopa Liidus. see, me oleme väga uhked, et oleme kuueteistkümnes suuruselt, kuueteistkümnes majandusruum ja see on väga tore, kuid mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse standardeid, siis oleme mahajääjad, peame tõesti võtma tõsiseid meetmeid selle olukorra parandamiseks, võtame siin näiteks Hispaania, Itaalia, Rootsi, need on meie eeskujud, jah, lähtuvalt meie põhiseadusest ja õigusraamistikust on naised võrdsed meestega, kuid kõik need üllad põhimõtted tuleb praktikas ellu, ellu rakendada ja meil vabaühendustel on äh, veel suur hulk tööd ära teha selleks, et äh, olukorda parandada. ja suur tänu, et äh, võimaldasite mul teha nii ettekande kui näidata teile ka filmi. suur tänu, proua esinejana. suur tänu. ja nüüd ma annaksin sõna proua Handan Kaglaianile. proua Kaglaian on äh, inimõiguste osakonna äh, lektor Ankara ülikooli politoloogia instituudis, ta on ka ametiühingu äh, ekspert äh, ja osaleb ka Haridustöötajate Ametiühingu töös. Teil on sõna, palun. Başkan, FEM komitenin değerli üyeleri, değerli konuklar. Aslında uzun süre... Suur tänu, proua esinejani, kallid külalised. Äh, mina olen üks äh, viimastest kõnelejatest täna, see on alati kergelt riskantne, ei taha teid seega liialt väsitada pikka kõne pidades ma tahaksin oma sõna, seisukohavõtus räägib, rääkida nendest äh, tõketest, mis seisavad täna soolise võrdõiguslikkuse teel Türgis ja keskendun erinevatele diskrimineerimisvormidele. Äh, see puudutab siis osalust äh, poliitilises elus ning äh, räägin mõningatest akadeemilistest töödest äh, perevägivalla kohta. ma olen ekspert just nimelt siis äh, sellel teemal ja naisküsimustes, kuid ma ei taha siin teil rääkida, siin teie ees rääkida akadeemikuna või ametiühingu liikmena, vaid pigem feministliku liikumise liikmena ning kürdi, kurdi feministina teie ees Emily Bosco äh, rääkis juba väga palju ebavõrdsusest äh, naiste ja meeste vahel tänases Türgis ning äh, proua Leila rääkis kõigest sellest, mis puudutab koduvägivallast ja vägivallast üldse naiste vastu. jah, seadusandluse tasemel on astutud väga olulisi samme võetud erinevaid algatusi ebavõrdsuse vastu võitlemiseks, sellest, et selleks, et võidelda mm, perevägivalla vastu, kuid äh, nagu ka teised osalejad, peaksin ma ütlema, et äh, praktiliselt ei ole tegelikult taga näha mitte mingisuguseid positiivseid arenguid. jah, äh, seadusesse on muudatused sisse veetud kuid see ei takista seda, et kolm naist iga päev hukkub meestepoolse vägivalla tõttu. muutused seadusandluses äh, ei leia alati rakendamist või ei ole rakendatavad. näiteks naised ei ole piisava kaitse all endiselt, näiteks Ashepa Pashala kohtuistung on täna äh, väga päevakojaline, tema abikaasa Äh, kuritarvitas teda mõnda, äh, juba kaua aega ja ta ei ole saanud kaitset, äh, kuivõrd ta lahutas oma mehest ja mees ta tappis pärast seda lahutust. teine tee, juhtum, mis on Türgis täna väga päevakajaline, kaheteistkümneaastane tüdruk sattus sadade meeste kuritarvitamise ohvriks aastal kaks tuhat kolm see kohtuistung kestis aastani kaks tuhat kümme ning äh, tulemuseks oli see, et hea käitumise eest äh, said kõik inimesed lõpuks, need kõik süüdistatavad vangist äh, lahti ennetähtaegselt ja väideti, et see kaheteistaastane tüdruk oli nõus kõikide nende jubedustega, mis tema peal korda saadeti. ja see kindlasti tekitab Äh, küsimusi selle kohta, et äh, jah, äh, seadusesse on muutused sisse viidud, kuid takistusi naistel on väga palju. millised need takistused siis on, millised on need vasturääkivused, mis Türgis on valdavad? räägiksin paari sõnaga nendest. esiteks perevägivalla vastane võitlus sai alguse feministliku liikumise eestvedamisel ja rahvusvahelise üldsuse kaasabil ja ühenduse õigustiku nõuetest, ainult tänu sellele hakati tegema Türgis jõupingutusi. kuid me ei ole näinud sidusust selles tegevuses, ei ole üldlähenemist ühiskonna poolt kogu selle asjaga seoses. ning lisaks sellele Eh, toetab valitsus teatavat pereideoloogiat, mis on eh, väga konservatiivne eh, ning lisaks sellele jälgib usunõudeid ning valitsus rõhutab ikka ja jälle iga pereliikme kohustusi peres, et naised peavad sünnitama palju lapsi ja nii edasi ja öeldakse, et naistel on õigus kohale ühiskonnas, aga ainult siis, kui nad jagavad seda meestega ja et naistel ei ole täna võimalusi e, tööd teha ja samas oma laste eest hoolitseda, sellepärast et hoolekandevõimalusi lihtsalt ei ole. ja laste e, järele valvamine on e, ainult naiste ülesanne ja see kindlasti ei aita naiste osalust tööturul suurendada ning äh, Türgi ühiskonnas praegu levivad väga konservatiivsed äh, äh, voolud ja see puudutab ka reaktsiooni koduvägivallale. näiteks üks teoloogiaprofessor väitis, et naised ise kutsuvad seda vägivalda esile, sellepärast et kannavad teatud tüüpi riideid. tegemist on teoloogiaprofessoriga inimesega, kes selliseid sõnu välja öeldes mõneti viis äh, korda kuriteo. tal ei ole õigust niimoodi rääkida, ta annab äh, oma sõnadega õiguse teatud tegudele. mina arvan, et äh, siin ongi selle probleemi juur. toon veel ühe näite haridussektoris, koolitussektoris, tervishoiusektoris Neid õigusi peetakse sotsiaalseteks õigusteks ja meie lähenemine on kommertslikum nende teenuste puhul. sotsiaalne õigus on äh, oluliselt halvenenud ja esimesena langevad ohvriks muidugi alati naised ja samal ajal natsionalism, äh, militarism ning teised demokraatiat takistavad äh, tõkked äh, tõstavad pead. ja nagu hakatakse rääkima relvade keeltes, kaob naiste hääl täiesti ära. Äh, tahaksin eraldi rääkida kurdi naiste olukorrast. Nemad langevad järjest äh, rohkem ja palju rohkem kui teised vägivalla ohv-, diskrimineerimise ohvriks relvakokkulepped on hukanud nelikümmend, nelikümmend miljonit inimest, väga paljud inimesed on pidanud kodudest lahkuma ning seksuaalkuriteod äh, naiste vastu öö, äh, olid äh, vägagi sagedased ning kurdi naised ei ole saanud ära kasutada Türgi ühiskonna poolt pakutavaid võimalusi ja Türgi naised, kelle emakeel on türgi keel, kasutavad neid võimalusi märksa rohkem. Ehm, kurdi mehed peavad Türgi sõjaväes teenides eh, õppima ära türgi keele. Ehm, ja naised, eh, kuivõrd nad türgi keelt ei valda, ei saa osaleda ühiskonna töös, ei saa koolitust ja ei saa kasutada üsna kaua oma õiguseid mis tähendab seda, et kodanikuõigused nendeni ei laiene. ja seega loomulikult on nad teatava diskrimini-, diskrimineerimise ohvrid, seksuaalse diskrimineerimise ohvrid ja lisaks sellele äh, tänu relva kokkupõrgetele, relvastatud kokkupõrgetele on külad tühjaks jäänud kuid osad inimesed on relvastunud, saanud relvad riigi käest, nii-öelda külade kaitsjad, ja naised leidsid ennast taas eh, siis eh, nii-öelda erinevate rinnete vahel lõksus. selline külade protektoraadi süsteem on eh, toonud samuti kaasa väga palju negatiivseid tagajärgi. ühiskonnas on relvi täna palju rohkem äh, kui varem ja see on loomulikult suurendanud äh, vägivalda naiste suhtes. Äh, järjest rohkem on naisi, kes hukkuvad äh, automaatrelvade läbi ka nendes külades, kus on protektoraat välja kuulutatud, on väga palju naisi, kes lähevad vabasurma ja nendes regioonides, kus relvi on rohkem, eh, kasutavad siis naised vabasurma minemiseks neid samu automaatrelvi. me oleme Istanbulis läbi viinud eh, uuringu selle kohta, mis on saanud nendest naistest, kes, eh, kurdi päritolu naistest, kes on küladest lahkudes asunud Istanbuli üldiselt lahkusid nad küladest eh, ilma igasuguse ettevalmistuseta, nendel ei ole olnud mitte mingisugust võimalust kaitsta oma vara, mis on küladesse maha jäänud. ja tegelikult eh, võitlesid nad iga päev oma elu eest, eh, tulles suurtesse linnadesse ja me oleme näinud, et kurdi naiste osas, kes elavad suurlinnades, on perestruktuur, milles nad elavad, palju patriarhaalsem. et võidelda kogu selle diskrimineerimise vastu, tuleb mõista, millised need takistused on, tuleb nendest aru saada ja näha erinevaid seoseid teatud piirkondades peetavate äh, relvastatud kokkupõrgete, küladest lahkumise vahel ja tuleb mõista, millised äh, mõjud sellega võivad kaasneda meeste ja naiste vahelisele võrdsusele. me oleme juba kakskümmend aastat olnud nende si raskustega silmitsi Türgis ning sellel on olnud äärmiselt negatiivsed tagajärjed ühiskonna jaoks seda mõju tuleb aga analüüsida. analüüsida, mida see on tähendanud naiste jaoks, nende olukorra jaoks ja pärast analüüsi siis äh, naistele suunatud eripoliitikad välja kujundada. oluline on see, et äh, Türgi naised äh, haaraksid oma elu iseenese kätesse. täna tehtu Türgis ei piisa me oleme näinud äh, väga suuri äh, laineid ühiskonnas, mis on oma olemuselt konservatiivsed, äh, religioossed ja Türgi naiste olukord, ta praegu kirjeldatakse justkui sõltuvana ainult sellest, et nad on kurdid, aga neid mõjutavad ometigi ka, ka teised liikumised jah, räägitakse kurdi naistest ainult kui maapiirkondades ja idaosas elavatest naistest, jah, tõsi on, palju nendest elab seal, aga kurde on väga palju ka läänes. ja me peame keskenduma ka nendesse piirkondadesse, vaatama, võitlema ka sellise patriarhaalse elukorralduse vastu, vaatama, millised on erinevate mõjude koosmõjud lääne ühiskondades näeme me tegelikult samasuguseid arenguid. räägitakse äh, läänemaailma tsiviliseerumisest ja nii edasi. ei, me oleme näinud kõikides ühiskondades praegu äh, patriarhaalsete äh, liikumiste levikut. ei saa kurdi naiste piir, äh, probleeme piirata, öeldes, et tegemist on probleemidega sellepärast, et nad kuuluvad kurdi kogukonda. ei, põhjuseid probleemideks on palju. Türgi naised on, on ohvrid ja tihti nad on äh, võib-olla rohkem diskrimineeritud kui teised, kuid viimaste kahekümne aasta jooksul on ka nemad teatavad õppetunnid saanud ja ei, ei tohiks nendesse suhtuda ja nende probleemi hinnata ainult läbi kurdi kultuuri. Nad on vaatamata suurtele raskustele siiski oma positsioone parandanud, nad osalevad kohalikus poliitilises elus ja uuringud ja ma olen selle teemaga väga palju tegelenud, on näidanud seda, kuidas kürdi naised, kurdi naised on äh, poliitikat muutnud. ja ja kõik äh, sammud, mis on poliitilisel tasandil astutud äh, kurdi kogukondades äh, on alati kaasanud ka võrdõiguslikkuse mõõdet. ainus erakond, kes täna on seadnud sisse kva-, kvoodi, on BDP nelikümmend protsenti ning kolmkümmend kaheksa protsenti rahvasaadikutest äh, sellest erakonnast on naised. teiste erakondade puhul on see ainult paar protsenti. Äh, see on näide sellest, kuidas konkreetsed meetmed võivad äh, suuri muutusi kaasa tuua ja proua esineja, ma lõpetaksin sellega, et me näeme sarnaseid arenguid ka teistes riikides. kui me räägime tulevikupoliitikatest, siis me peame täna tagama selle, et naised oleksid nendesse poliitikatesse, strateegiatesse kaasatud jah, meil on äh, poliit-, naispoliitikuid ja naissaadikuid, kuid see ei peaks piirduma sellega. ei saa ainult äh, leppida kvootidega, tuleb muuta ka selle probleemi üldist konteksti, suur tänu. suur tänu. hetke pärast äh, saavad sõna kõik meie kolleegid, kuid enne seda veel proua Poskuur. Äh, suur tänu, proua esinaine ma tahaksin soojalt tänada meie külalisi selle sissejuhatuse eest, mul on mõned küsimused. alustaksin proua Keerist mul on väga hea meel, et äh, tööandjad on äh, samuti ähm, koostanud oma strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend selleks, et naiste osalust äh, suurendada. sellepärast, et ilma naisteta ei ole see võimalik ja see on loomulikult väga oluline naiste huvides, aga täpselt samamoodi ka ülejäänud ühiskonna huvides. ja minu küsimused kuidas sujub teil koostöö ametivõimudega, kas selline koostöö on olemas, kui ei ole, kas ei oleks mitte mõistlik? ja minu küsimus äh, proua äh, Kaglajanile, te ütlesite, et äh, naiste vastane vägivald ei ole vähenenud. ma olen rääkinud varjupaikades äh, olnud või elavate naistega. enamus juhul, enamalt jaolt on tegemist lahutatud naistega ja seega ei saa nad, ei ole neil õigust kaitsele ja ilma selle kaitseta on, on nende elu väga raske, sellele reeglile on väga vähe erandeid antud. ja kui me näeme mingisugust tagasi, tagakiusamist, äh, piinamist, äh, peksmist pärast äh, abielu lahutust, ei ole neil mitte mingisugust õigust kaitsele. politsei küll vahistamisorderi järgi vahistab kuriteo korda saatnud, kuid äh, ainult üheks päevaks ja pärast ta saab koju tagasi minna ja mitte midagi muud ei juhtu. kui aga oleks mõni kolmas äh, isik esitanud te äh, tema vastu süüdistuse, siis oleks karistus olnud karmim. tuleb tagada see, et selliste kuritegude kordasaatjad saaksid kohe alguses karmid karistused, et sellist asja ei lubataks juhtuda. mul on veel äh, paar märkust selle kohta, mida ütles proua Tšaglajan. Äh, räägime aastast kaks tuhat kakskümmend. kurdi päritolu naised kannatavad väga tõsiste probleemide all. kuidas saaksime meie nemad aga kaasata sellesse visiooni aastaks kaks tuhat kakskümmend? järgmine küsimus äh, puudutab päevakorralist küsimust. esmaspäeval äh, kaksteist valimistel osalevat kandidaati, kurdi päritolu kandidaati, eh, said eitava vastuse eh, soovile liita nad valimisnimekirja ja me näeme, et eh, tegemist on tõelise poliitilise defitsiidiga, nii et ma tahaksin teada, milline on teie reaktsioon sellele, aitäh. suur tänu, proua Poskuur proua Tšetševska. suur tänu, esinaine. nagu me siin näidatud filmist nägime, on e, Türgi parlamendis umbes üheksa protsenti naisi, kuid e, kohalikul tasandil on e, naiste osalus isegi madalam. oluline on ka naiste finantsiline sõltuvus meestest. tähtis oleks, et naised ise suudaksid tööjõul läbi lüüa. mehed moodustavad kaheksakümmend protsenti töötutest aga kui naised on töötud, siis par-, vanemad sunnivad neid sageli koju jääma, nad ei saa edasi õppida. kaks tuhat üheksa, kahe tuhande üheksandal aastal oli ainult kuus miljonit türklast registreeritud aktiivsel tööturul vaatamata teatud äh, olukorra paranemisele on ikka veel Türgis väga palju kirjaoskamatuid tüdrukuid ja naisi, seetõttu on neil ka raske osaleda ühiskonnas. Nende sõltuvus meestest on viinud selleni, et äh, koduvägivald on suurenenud kolmkümmend üheksa protsenti küsitluses vastanutest on öelnud, et nad on vägivalla all kannatanud, neli protsenti ainult nendest oli aga pöördunud politsei poole. see näitab, et naised ei saa kasutada oma õigusi suur probleem on ka aumõrvad, millest siin kõneldi. naiste seisund Türgi ühiskonnas on ikka veel minu jaoks ebaselge. paberile on jäänud väga palju õigusi ja samas isegi haritud naisi diskrimineeritakse nii tööelus kui ka avalikus elus. ei tohi unustada, et äh, tööhõive on naiste jaoks väga tähtis naiste emantsipeerumisprotsessis traditsiooniliste ja kaasaegsete väärtuste vahel on Türgis konflikt, samuti äh, on probleeme õigusraamistikuga. Äh, kui seadused veel kõlbavad, siis äh, rakendamisega on raskusi. naised peavad ise võitlema oma õiguste eest. konflikt kaasaegsete ning traditsiooniliste väärtuste vahel on väga keeruline. ja seda ei saa lahendada mõne seadusakti vastuvõtmisega. naisteorganisatsioonid peaksid võitlema selle eest, et olemasolevaid õigus äh,, õigusakte rakendataks, samuti et Türgi täidaks oma rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi naiste olukorra muutmiseks tuleb laiemalt ühiskonda mobiliseerida ning äh, naistele tuleb anda võimalus omaenda olukorda parandada. samuti tuleb äh, võtta meetmeid seoses meestega, kes peaksid mõistma, et naiste ignoreerimine toob endaga kaasa sanktsioonid. filmi lõpus nägime me lauset, et ühe tiivaga ei saa lennata. kuid täna, Roger, võib-olla saaksite meile öelda, millal siis Türgi naistele kasvab kaks tiiba, et nad saaksid lennata, mis võiks neid õnnelikuks teha. suur tänu. nüüd on mikrofon avatud ja ma näen, et proua Papadopolo soovib juba sõna. suur tänu ehm, ma tahaksin kõigepealt äh, doktor Tšoklajanile küsimuse esitada. ma tunnen Türgi olukorda küll ja te andsite üsna tõese pildi sellest. Te olete oma loomult võitleja, naine, kes on väga hõivatud naiste õiguste eest võitlemisega ja naistevastase vägivalla vastu võitlemisega Äh, millisel määral on äh, kurdi naised sotsiaaldialoogis esindatud? ja kas kurdi esindajad osalevad aktiivselt poliitilises elus ja, ja äh, vabaühendustes äh,? teie isiklikult, kuidas olete teie osalenud oma riik, koduriigi tuleviku kujundamises? Te rääkisite ka demokraatia definitsiidist. kas te olete vaatamata kõigile nendele takistustele, mis te üles lugesite, ikka veel optimistlik? kas te arvate, et on vaja mingit kindlat strateegiat ja kas Türgi valitsusel on piisavat tahet takistusi ületada ja naisi rohkem volitada osalema ühiskonnas. Teie kolleeg ütles, et Küproses ei, Küprosel ei ole Türgi okupatsiooni, kuid nüüd tahaksin Kürt, kurdi kogukonna esindaja käest kuulda, kas Küprosel on okupatsioon või mitte, sest ma tean, et okupatsiooni tõttu targa, ka kannatavad Küproses, Küprosel ka Türgi naised. muide, Türgi naised on ka demonstreerinud eh, Küprose okupeerimise vastu ja selle poolt, et eh, ka Türgi osa oleks Euroopa Liidu osa nüüd annaksin Prodekinile ka üheks minutiks sõna. suur tänu, ma tahaksin kaks küsimust esitada, kõigepealt Prodekirile. mina esindan Türgi ette, Naisettevõtjate Assotsiatsiooni Brüsselis. küsiksin teilt kui ettevõtjalt, mida te soovitaksite näite Türgi ettevõtjatele Euroopast, kuidas saaks paremini tegutseda Türgis ja Euroopas ja kuidas kas-, saavutada, et naistele antakse ka äh, makrokrediiti, sest mikro, mikrokrediidid on piisavad ainult vaesusest välja tulemiseks ning teiseks, Lavoskord juba äh, äh, küsis kahe kurdi kandidaadi kohta valimisnimekirjades, aga mind huvitab nüüd äh, kümneprotsendiline künnis Türgi valimistel, mis te arvate sellest? kas teil on sõnavõtusoove, küsimusi? kui ei ole, siis ma annan sõna meie külalistele, et nad saaksid vastata tõstatatud küsimustele. palun, proua Nurker kõigepealt. suur tänu. alustaksin proua Postkurtist. kuidas teha koostööd valitsusorganitega selleks, et olukorda parandada? tegime filmi. tegime seda sellepärast, et me tahaksime avalikkuse teadlikkust tõsta tahaksime rääkida avalikkusele Türgi naiste olukorrast ja kui me tegelikku elu jälgime, siis mõistame, et selleks, et naine saaks ettevõtluses osaleda ja üldse aktiivselt elus osaleda, tuleb äh, lastehoidu ja haridussüsteemi parandada. ainult kaksteist protsenti töötavatest naistest omab ligipääsu kvaliteetsele lastehoiule. see tähendab seda, et ainult kõrgepalgalised naised saavad kasutada lastehoiu võimalusi. me oleme välja töötanud reformiprogrammi ja kavatseme selle esitada peale valimisi uuele valitsusele. ja selle programmi nimi on Üks sõimekoht või lasteaiakoht või üks lasteaed igale tänavale. me valmistame ette ulatuslikku projekti nii, et naistel oleks tulevikus lihtsam oma äh, naisi äh, lasteasutusse jätta ja tööle minna äh,. kõik kõik see on alles äh, üsna lapsekingades, aga me tegeleme ka veel ühe teise projektiga. see puudutab naisi, kellel on kodus lapsed, võiks teatud äh, haridustaseme puhul ka töötada teiste naiste heaks ning meil on veel üks äh, projekt kavas. Türgi elustiil on muutunud. inimesed äh, on korrusmajadesse kolinud, äh, linnad kasvavad, uued linnad sünnivad ja seetõttu me tahaksime, et kehtestataks kohustuslik nõue uutesse linnaosadesse lasteaiad ehitada. Need on meie kolm projekti. kavatseme nende kallal töötada uue valitsusega selleks, et lihtsustada naiste elu, töötavate naiste elu, et noh, võimaldada naistel tööd teha aga. aga kuuskümmend kaks protsenti naistest muide ütleb enda kohta, et ma olen koduperenaine ja äh, koduperenaist nagu vastandatakse töötavale naisele, kes oleks nagu karjäärinaine. Äh, kui nüüd naiste käest küsida, kas te sooviksite töötada, ütlevad paljud ei. aga kui me, kui teile antakse äh, head palka, isegi siis ütlevad koduperenaised, et nad ei taha tööle minna. seetõttu peaks kuidagi motiveerima koduperenaisi, et äh, nad võiksid ka äh, majanduslikult sõltumatud olla ja, äh, ja selgitada neile, et see annab neile võimalusi muide, eh, ülikooliharidusega naiste seas on tööhõive kuni seitsekümmend protsenti ja eh, neil on ka eh, kuni kaks last perekonnas. Teie käest, minu käest küsiti ka mikro- ja makrokrediitide kohta. ma olen Kigitari juhatuses ja juba kolm aastat on meil suhted ühe erapangaga kes pidevalt külastab äh, linnu, otsi-, otsides võimalusi äh, toetada naisi, kes soovivad haridust ja koolitust ja ettevõtlusega tegeleda, aga ikkagi tahaksin öelda, et Türgis on et-, naisettevõtjate protsent ikkagi väga madal. kui meil on kahekümneprotsendiline mm, kirjaoskamatuse tase naiste seas, siis äh, peab arvestama, et väga vähe naisi saab haridust, aga selleks, et ettevõtjaks saada, peab inimene saama haridust, peab tööl käima ja siis alles võib ta otsustada, kas hakata ettevõtjaks või mitte. enne kui krediiti anda, äh, tuleks mõelda, millis, millises õhustikus naine tunneks ennast võrdsena meestega praegune mentaliteet Türgis ei võimalda naistel igas valdkonnas meestega võrdselt tegutseda, seetõttu teeme koostööd selleks, et olukorda parandada. poliitikas tundub mulle, et on äh, naiste osaluse osas äh, poliitikas suur samm edasi astutatud, meil on nii palju naisi parlamendis esmakordselt ajaloos, see on hea näide, hea eeskuju teistele, hea, hea näide sellest, kuidas tulevikus peaks edasi minema. ma arvan, et see kirjeldab äh, emantsipeerumisprotsessi mõelge sellele, kuidas vesi hakkab keema. võtab teatud aja, enne kui vesi äh, kuumeneb keemispunktini ja see, ja ma võrdleksin seda äh, naisliikumisega Türgis. näiteks mina tean, milline Türgi oli minevikus ja ma olen väga optimistlik Türgi naiste olukorra suhtes tulevikus. kindlasti kiirenevad protsessid. tänan suur aitäh. ja nüüd proua Tšeklajan. suur tänu, proua esinaine kümneprotsendilise osaluskünnise kohta pean ütlema, et see on oluliseks takistuseks demokraatia arengul ja eh, kui me räägime nõudmistest, eh, mille on BDP liikmed esitanud, siis eh, BDP seas on naised siiski saavutanud üsna suure osalusmäära see võiks ka teistele Türgis eeskujuks olla, naised üldiselt äh, äh, need naised, kes osalevad PDP-s, kuuluvad keskklassi, aga mitte ainult. Äh, nende taust võib olla hoopis erinev sellest ja selle asemel, et tõesti mingeid takistusi tekitada, võib see kümne protsendi säte ühiskonnas lõhesid tekitada, see ei puuduta mitte ainult kurdi naisi, vaid üldse Türgi naisi. praegusel hetkel on Türgi päritolu naised ähm, läbi vabaühenduste alustanud dialoogi, mis funktsioneerib väga hästi, see annab võimaluse interaktiivseks suhtlemiseks ja see on eh, üks väga positiivne moment. oluline on sotsiaalne rahu ja äh, selle saavutamisel võib võidelda ka äh, naiste tõrjutuse vastu. naistealgatus äh, rahu eest on muide väga oluline, see on, ühendab erinevate erakondade naisi ja seda tasub toetada. kui ma nüüd räägin sotsiaaldialoogist, siis üks teie liikmetest küsis minu enda osalemise kohta sotsiaaldialoogis. riiklikul tasandil äh, mõistan, et Naisküsimuste peadirektoraat teab seda, et äh, et ma ei, osalen sotsiaaldialoogis, võtan sõna hariduse ja poliitika küsimustes, kuid kui te minu käest rahvusvahelise tasandi kohta küsite, siis pea, praeguseks hetkeks ei ole mul äh, küll midagi ette näidata. ja lõpuks küsiti minu käest ka igasuguseid negatiivseid küsimusi, küsiti, kas minul on lootusi, minul ma pean muidugi ütlema, et, et ähm, me jätkame oma võitlust, kahe tuhande viiendal aastal võeti uus tsiviilkoodeks vastu. naised on muide selle vastuvõtmiseks palju ära teinud, samuti äh, edeneb äh, Türgi Euroopa Liiduga liitumise protsess, kuid äh, tähtis on et naised ühendaksid oma jõud, et äh, saavutada kriitiline mass arenguprotsessis. ma arvan, et ma olen kõigile küsimustele vastanud, mis mulle esitati, tänan. Eh, suur tänu ja siin esitati veel üks küsimus, mis puudutas ka proua Koskuni, nii et ma annan teile veel paar minutit vastamiseks. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, ben e, bir konuda açık... Suur tänu, proua esinaine. Ma tahaksin ühte punkti täpsustada. Proua Poskuur ütles, äh, rääkides varjupaikadest, et on naisi, kes äh, ei, äh, kellele ei laiene kaitse, kui nad on lahutatud kuid äh, seadus äh, tuhat kakssada kolm, kolmsada kakskümmend äh, reguleerib seda valdkonda, puudutab see perekaitset ja üsna tihti koduvägivalla puhul on siis abikaasa see, kes vägivalda kasutab ja seadus avab palju meetmeid ähm, kahjustatud osapoolele, ta saab pöörduda politsei poole või äh, tervishoiuasutustesse. kuid karistusseadustik ei näe mitte mingisuguseid erinevusi äh, abielus naiste või vallaliste naiste vahel või, äh, või abielu lahutuse läbinud naiste vahel nii et igasugune vägivald äh, leiab karistuse. seadus, mis puudutab äh, perekaitset, kui äh, naised ei ole enam kihlatud või on lahutatud, Need naised kuuluvad nüüd tänu seadusemuudatusele kaitsealusteks ja neid kaitstakse siis äh, vägivaldse partneri eest. lapsed äh, vanuses kolm kuni viis, me näeme, et äh, koolikohustuse sissetoomisest on palju rohkem nendest haridusasutustes kaasatud ja loomulikult on võetud ka meetmeid selleks, et naisi tööturule aidata. tulevikuperspektiividega kohta küsiti ka on kulutatud vahendeid just nimelt naiste täiendkoolituseks terve rida rahastuid on selle jaoks ette nähtud. ja äh, tagatud on neile siis äh, elukestev õpe, seda ka erasektoris. ning äh, naistel on järjest suurem juurdepääs tööturule. tuleb juurutada uus visioon me oleme seadnud endale teatavad eesmärgid ja öö, äh, nende eesmärkide täitmiseks oleme võtnud väga konkreetseid samme. Ehm, suur tänu on nüüd sõna meie raportöörile proua Boskurile, et ta võtaks äh, need arutelud kokku Eh, suur tänu, proua esinaine. see on eh, väga suur väljakutse minu jaoks, et võtta kokku terve tänane pärastlõuna paljud meie seast rõhutasid seda, et eh, me näeme Türgis jätkuvalt väga suurt lõhet seaduse ja praktika vahel ja me peame rõhuma nende heade seaduste rakendamisele, mis on vastu võetud. konstanteeriti siin ka seda, et naised on tihti endiselt vägivalla ohvrid ja tuleviku jaoks on meil vaja selgemat visiooni, kuid selle visiooni jaoks on vaja poliitilist tahet ja Türgi ei jõua kuhugi edasi ilma oma naisteta. ja seda ma tahaksin rõhutada see puudutab nii tööturg, ja juurdepääsu nendele äh, lapsehoiuvõimalustele, sotsiaalkindlustussüsteemidele, kõik need äh, valdkonnad eeldavad äh, suuremaid jõupingutusi. täna on tööturul naiste osakaal ainult kakskümmend kaks protsenti, kuid selleks, et see suureneks, peab, peaksid ka suurenema võimalused tööd teha. lasteaiad, sõimed, nende hulk peab suurenema oleme näinud aga ka seda, et äh, naised äh, tihti jäävad koju äh, ja vanavanemad ei saa alati laste eest hoolt kanda ja seega naised ei saagi kodust välja nii et poliitiliselt on vaja kasutada positiivset diskrimineerimist, sest et probleemid on tõsised, need probleemid tuleb lahendada põhiseadus äh, lubab seda teha ja seega ei ole enam mitte mingisuguseid äh, välja vabandavaid meetmeid, mida saaks kasutada õnneks. nii et äh, Türgi septembris rahvahääletusel valdava enamusega ju toetas neid muutusi ja nüüd äh, jääb üle ainult valitsusel tagada see, et äh, rakendavad meetmed selle seadusandluse elluviimiseks tuleb vastu võtta. tänane kuulamine minu meelest äh, oli väga kasulik selleks, et kaardistada mm, kõige teravamad probleemid ning pööraksin tähelepanu ka äh, raskustele meie raportiga. kui me räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta visioonist Türgi jaoks, tuleb kõigepealt muidugi anda analüüs tänasele. ja loodetavasti meie siis parlamendi kolleegidega saame rääkida sellest tulevikuvisioonist, kuid mitte negatiivsest visioonist, vaid et see kujuneks ka positiivseks Türgi naiste jaoks nii palju saame meie Türgile pakkuda, tehes konkreetseid ettepanekuid. mul on väga hea meel teid tervitada täna parlamendis, aga öö, tahame jätkata koostööd ka Türgi valitsuse vabaühendustega, kõigil on oma roll mängida. suur tänu! suur tänu kõikidele osalejatele, suur tänu proua raportöörile ja suur tänu meie külalisesinejatele, nad on kõik tulnud kaugelt ja jaganud oma oskusi meiega ning äh, tahaksin tänada ka kõiki teisi äh, kuulamisel osalenuid ning sekretäriaadi liikmeid, kes selle kuulamise võimalikuks tegid. ja proua esinaine tänab lahkelt ka tõlkemeeskonda ja proua esinaine soovib kõigile ken-, kenasid lihavõtteid. <laughs>